eh,. Please, kolleeg, sit down. Sorry for this. Uh, kolleegid, istuge oma kohtadele, vabandust, et meie algus on viibinud. Per favore, se volete sedere, possiamo dare inizi. daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. siis saame tänase koosolekuga algust teha. alustame hääletusega. kõigepealt härra Svoboda raport eh,. Passiamo allora nii et äh, hääletame kõigepealt äh, lõige üheksa, muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. edasi number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kaksteist poolt, vastu, erapooletuid. see ei ole päris selge, ilmselt vist lükati tagasi, aga siiski kontrolliksime selle üle, palun sise, sisestage oma hääletuskaardid masinasse ja kontrollime hääle, elektrooniliselt üle. hääletus on alanud, hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, kaks erapooletut, nii et heaks kiidetud. nüüd edasi number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. neliteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime üle. number neliteist, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend seitse vastu, nii et võrdsed tulemused. edasi number viisteist. jah, palun. Sì. Ah, va bene. Allora vuole votare per l'emendamento 3. Nii et te tahtsite hääletada number 13 poolt. Nii et te olite poolt nii et kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. kas kaksteist või kolmteist? see oli siis muudatusettepanek number kolmteist. nii et meie kolleegi poolt häälest tulenevad, kes ei saanud elektrooniliselt hääletada, on kolmteist heaks kiidetud, nüüd neliteist, kes on poolt Corretto. 15. Voti favor-. jah, teil on õigus, viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt. vastu? erapooletuid? see on vist tagasi lükatud, edasi kompromissettepanek number üks. tahate, et kontrollime elektrooniliselt, number kuusteist, hääletus on alanud hääletus on endiselt käimas, number kuusteist. viisel inimesel on kaart masinas, kes ei ole hääletanud, nüüd tuleb välja, et neli inimest kokkuvõttes pani kaardi masinasse, aga ei hääletanud, nii et kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu, kaks erapooletut, see on heaks kiidetud. kompromissettepanek number üks esimeses, kahes osas, esimene osa. härra Tänak, palun. suur tänu, härra esimees, mul on härra Švoboda nõusolek keelelise küsimuse osas, sest et kui mina seda lugesin, siis ei olnud üldse selge, kui siin oli kus see, kus siin on kirjas, et potentsiaalsed tagajärjed, korruptsiooni tagajärjed Euroopa Liidule. nii et siin peaks olema eraldi siis korruptsioon Euroopa Liidu institutsioonide sees. härra Posselt, palun. Äh, härra esimees me rääkisime komisjonis pikalt sellest kompromissmuudatusettepanekust ja ütlesime selgelt välja, et me oleme kompromissi poolt, välja arvatud äh, esimese ja kuuenda teise osa osas. nüüd kompromiss number üks, siia on lisatud uus lause esimesse osasse. see oli enne teises osas ja kolleeg on meile andnud siia pannud nüüd kirja millegi sellise, mis väidab, et võib olla korruptsioonijuhtumeid Euroopa Liidu institutsioonide sees, aga see on ikkagi väga karm süüdistus, nii et peab kas selle teise lause siit välja võtma ega kolmanda lause välja võtma või siis vähemasti tõestama sellist asja, sest et tegemist on poliitiliselt ikkagi väga tõsise küsimusega. nii et süüdistada nüüd nii öö, äh, tõsiselt ja lausa panna see kirja teksti ilma igasuguste tõenditeta. loomulikult kõik ju teavad, et on ka tõestamiskohustus ja nii edasi. meie koostöö siiamaani oli väga hea, aga nüüd on siin tõeline probleem. nii et paluksin, et komisjon hääletaks kompromissettepaneku teise ja kolmanda lause vastu ja hääletaksime vaid esimest osa. härra esimees see muudatusettepanek ei ole uus. see oli muudatusettepanekute nimekirjas olemas, nii et hääletaksime esimest osa ilma selle lauseta, edasi hääletaksime eraldi seda lauset, härra Posseltil on õigus, see ei olnud kompromissettepanekus sees, ja siis hääletaksime ülejäänud. ja tegelikult oli hääletusnimekirjas see ka ette nähtud kahes osas. esimene osa, kes on poolt? ja härra Tannoki suuline muudatusettepanek, kas koos härra Tannoki muudatusettepanekuga? erapooletuid? esimene osa on heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, kontrollime üle teise osa hääletuse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, endiselt on viis inimest, kes ei hääleta. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see on heaks kiidetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vist tagasi lükatud Lähme edasi muudatusettepaneku number kakskümmend neli juurde, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend viis, poolt? vastu? see ei ole päris selge. kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud muudatusettepaneku kakskümmend viis osas kuuskümmend kuus äh, kaarti masinas, kuuskümmend kaks hääletajat, hääletus on nüüd lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu, heaks kiidetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vist tagasi lükatud. ma ei ole selles päri kindel, päris kindel, aga tundus, et see oli nii. kontrollime siis üle, muudatusettepanek number kakskümmend üheksa. quattro non votano. Chiudiamo. neli inimest endiselt ei hääleta, hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, üks erapooletu heaks kiidetud. kompromissettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. Lähme edasi. kompromissettepaneku number kolm juurde vabandan siiski, number kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? see on muudatusettepanek number kolmkümmend kaks, tulemused ei ole selged, nii et kontrollime elektrooniliselt üle. hääletus on alanud. number kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend neli vastu, üheksateist poolt, kaks erapooletut, see on tagasi lükatud. no kompromissettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss number neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. number nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss number viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi kompromisside valik number kuus kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu. tulemused ei ole päris selged, kontrollime üle. teine osa kompromissettepanekus number kuus. see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend vastu, kolmkümmend kuus poolt, see on heaks kiidetud, kompromiss eh, ettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number viiskümmend kolm, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. tulemused ei ole selged, nii et hääletame muudatusettepanek number viiskümmend kolm, teist osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üheksa vastu, viisteist poolt. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek number viiskümmend kuus, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletuid see ei ole päris selge, kontrollime üle, hääletame number viiekümne kuue esimest osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see on heaks kiidetud. teine osa endiselt number viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu. see on vist heaks kiidetud. kui ei sobi, siis kontrollime elektrooniliselt üle, kolmas osa, muudatusettepanek number viiskümmend kuus hääletus on lõppenud. endiselt on äh, siin viis äh, kaarti rohkem kui hääletajaid. see on heaks kiidetud kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. viiskümmend üheksa poolt. vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime siiski elektrooniliselt üle. muudatusettepanek number seitsekümmend kolm. Eh, eh. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu, see on heaks kiidetud seitsekümmend kuus, see on tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd kompromiss number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number üksteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Lähme edasi kaheksakümne kolme juurde. kas on ka suuline muudatusettepanek? kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek, ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa. tahate eelmise hääletuse üle kontrollida, seega suuline muudatusettepanek number üks läheb elektroonilisele hääletusele, hääletus on alanud. seitsekümmend hääletuskaarti, aga ainult kuuskümmend kolleegi hääletavad. hääletus on endiselt käimas, seitse kolleegi hääletamata kaart on masinas, aga nad ei hääleta. hääletus on nüüd lõppenud. nii et kuus lõpuks ei hääletanud. kolmkümmend viis poolt, kakskümmend kaheksa vastu, see on heaks kiidetud. number kaksteist kompromissettepanek, kes on poolt, heaks kiidetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Läheme põhjenduspunktide juurde. A muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjend-, number neli poolt, vastu, erapooletuid tulemused ei ole selged, hääletus on alanud muudatusettepaneku number neli osas. nii et number nelja hääletame. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kaks, kolmkümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. number viis poolt, vastu see ei ole päris selge, see on pigem tagasi lükatud. hääletame siis viiendat muudatusettepanekut elektrooniliselt hääletus on lõppenud. viisteist poolt, nelikümmend üheksa vastu, tagasi lükatud number kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. number seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd jääb vaid hääletada muudatusepaneku number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja lõplik hääletus, see on elektrooniline hääletus, terve raporti teksti hääletame. Va bene. Sì, sì, chiudi. Va bene, sessantadue favorevoli, due contra-. kuuskümmend kaks poolt, kaks vastu, erapooletuid on kolm. palju õnne raportöörile mõned selgitused äh, hääletuse äh, järjekorra kohta järgmises äh, päevakorrapunktis. tegemist on resolutsiooni ettepanekuga Türkmenistani ja Euroopa Liidu vahel ja siis peame hääletama resolutsiooni ettepanekut. pärast resolutsiooni hääletust paneme hääletusele proua Haudala poolt tehtud ettepaneku kes tegi ettepaneku lükata täiskogule edasi hääletus. oodates, et meie komisjon jõuaks tagasi ähm, maikuusse planeeritud Türkmenistani reisilt. tegelikult oleks ainult meiepoolne soovitus ja lõppkokkuvõttes esimeste konverents otsustab, kas seda täiskogus siis hääletada või mitte. hääletame äh, soovitust, tegemist on siin ka väga lühikese hääletusnimekirjaga, neli esimest muudatusettepanekut on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd hääletame elektrooniliselt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 aga ainult kuuskümmend ini-, üks inimest hääletas. mida me hääletame, härra esimees? hääletame soovitust. raportöör Norika Nikolai soovitus. tegemist on lõpliku hääletusega selle soovituse üle. veel kaheksa häält on puudu, seitse, lõpetame hääletuse nüüd ära viiskümmend üks poolt, üheksa vastu, kaks erapooletut, heaks kiidetud, palju õnne. nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut. kõigepealt äh, muudatusettepanek number kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seitse, vabandust, kakskümmend neli kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend seitse. kontrollime kahekümne nelja üle, elekt-, elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend kaks vastu, heaks kiidetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend viite me ei hääleta, sest et see on juba kaetud suulise muudatusettepanekuga number kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend üks, vabandage, kolmkümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa. kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa on täpselt samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend viis ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa kukuvad ära, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu see ei ole päris selge. kontrollime üle, muudatusettepanek number nelikümmend üheksa. hääletus on alanud. Bene, mancano solo due voti. Chiudiamo la votazione. kaks häält oli ainult praegu veel puudu. igal juhul kolmkümmend kuus poolt, kakskümmend kuus vastu heaks kiidetud. kompromiss number kaks, kes on poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kompromiss number neli poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. nüüd number seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu. see ei ole päris selge. kontrollime elektrooniliselt üle. number kaheksakümne kolme hääletus on alanud. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud nelikümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu. ka siin ei ole tulemused selged. kui te käsi üles ei tõsta, siis veel äh, praegu on kaheksakümne viienda osas elektrooniline hääletus alanud ma kahetsen väga, et äh, me siin aega kaotame, aga kui te tõesti käsi kõrgele ei tõsta, siis tuleb kontrollida. seitsekümmend seitse hääletajat, seitsekümmend häält, nii et jällegi inimesed ei hääleta. kakskümmend seitse vastu, nelikümmend äh, poolt, nii et te näete, et tuleb käed kõrgele tõsta. suure häälte enamusega heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus äh, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend ja sada kolmkümmend üks on, on identsed, nii et hääletame koos, poolt, vastu tulemused ei ole selged. elektrooniline hääletus sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks. hääletus on alanud. Sempre tre colleghi che non votano. endiselt on kolleege, kes ei hääleta, kaks kolleegi ei hääleta. hääletus on lõppenud nüüd kakskümmend seitse vastu, nelikümmend poolt, nii et sama häälte enamus. esimees vabandab heaks kiidetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tundub, ei, kontrollime, sada kolmkümmend kolm elektrooniline hääletus. ma arvan, et sempre tre colleghi che non votano. endiselt samad kolleegid, kes ei hääleta, hääletus on lõppenud. Trentanove favorevoli, ventotto contrari, approvato. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tundub, et sama häälte enamus, seega heaks kiidetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud tundub, et tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus. kas kontrollime? ei. sada kolmkümmend kuus, esimene osa poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend seitse poolt. vastu erapooletud heaks kiidetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatused sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis on identsed, hääletame koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga ma ei ole päris kindel selles, sada viiskümmend üheksa, avame elektroonilise hääletuse. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks sada kuuskümmend. hääletus on alanud. Chiusa la votazione. suleme hääletuse kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu, nii et äh, tulemused on samad, olgugi et käsi tõstati erinevalt. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks, kaks, kolm on sarnased, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis ja kuus on sarnased, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, ütleme, tundub, et heaks kiidetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd läheme edasi viieteistkümnenda juurde, poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. nüüd muudatus kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek äh, saadikutelt Haudala ja Kiil-Niiselt kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida elektrooniliselt? Äh, elektrooniline hääletus on alanud, sada ko-, äh, vabandust, kolmkümmend viis. niisiis. tundub, et ainult kaks inimest hääletas vähem seekord, hääletus on lõppenud. viiskümmend, seitseteist. jah, hääletus on lõppenud, aga palun proua Haudala. Uh, ma tahtsin lihtsalt tagada, et saadikud ka teavad, milline on suulise muudatus, et mu suulise muudatusettepaneku viimane versioon, sest seda täpsustas veel kolleeg Prokk. ja teksti hääletusnimekirjas mulle silma ei hakanud. seega, mis nüüd teha, kas te lubate mul see ette lugeda? tore. seega teeb ettepaneku heakskiidumenetlus partnerluslepingu osas edasi lükata kuni maikuus toimuva ahveti külaskäiguni Turkmenistani. ja soovitakse ka komisjonilt mõjuhinnangut partnerluslepingu mõju üle Turkmenistani ja Euroopa Liidu vahelistele suhetele võttes arvesse ka veebruaris kaks tuhat kaheksa paika pandud standardeid Euroopa Parlamendi poolt. ja kolleeg Prokk on siia teinud lisanduse, hiljemalt hääletatakse juuni täiskogul. Bene, sì, la giunta, la giunta è questa. siis lisand on see, et juuni plenaaril hiljemalt niisiis eh, eh, see ajaline mõõde on lisatud siia, palun, Nikolai. Eh, suur aitäh, lugupeetud esimees. proua Haudala luges ette selle muudatuse, aga see on ära toodud ka fraktsioonide hääletusnimekirjas, nii et palun, fraktsioonid hääletasid, olles teadlikud olukorrast hästi, läheme siis edasi lõpliku elektroonilise hääletusega. kogu selle raporti osas hääletus on alanud. Eh. praegu on lõplik hääletus. kas te tahate selles osas sõna võtta? ei, hästi, siis hääletus on lõppenud kuna see muudatusettepanek nüüd ette loeti, siis muutsime meie meelt, me soovime uut hääletust. Oh, well, fair enough, okay. Eh, abbiamo chiarito che il testo che... me ütlesime ju ennist, et see tekst oli ära toodud koos täpsustusega ka hääletusnimekirjas ja Äh, proua Haudala rääkis sellest siis, et äh, juunikuu täiskogu läheb see hiljemalt hääletusele, aga te olite sellest teadlikud, äh, siin ei ole midagi sisuliselt muudetud. kas keegi soovib veel sõna? härra Prokk, palun. Was uns vorlag, beinhaltete nicht die Befristung. see tekst, mis meie ees oli, sinna polnud tähtaega sisse kirjutatud mina ei toetanud seda kirjalikku versiooni, sest seal oli lõpmatu edasilükkamine sees, aga kuna meil on tähtaeg nüüd kirjas, siis see sobib mulle, kas aprillis või mais saame me sinna saata delegatsiooni. ja siis pärast seda hiljemalt juunis saame me seda hääletada, see on meie jaoks vastuvõetav. see tähendaks ka, et delegatsiooni tähtsus suureneb. tegemist on siin ju signaaliga, et me soovime konstruktiivset ja positiivset lähenemist, seetõttu oleks kompromiss vastu võetud. jah, aitäh, härra Prokk, selle ettepaneku eest. me hääletame siis uuesti muudatusettepanekut koos täpsustusega. jah, siin on ära toodud ka siis tähtaeg. jah, hästi, kui olete nõus, siis sellisel juhul hääletame uuesti, hääletame uuesti koos täpsustusega. ajaline piirang on siis sisse viidud ja selleks on juuni täiskogu, nii et kolmkümmend viis koos selle lisandiga hääletus on alanud. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno votato. tundub, et jällegi samad kolleegid ei ole hääletanud. aga teie elektroonilised hääletuskaardid on ometigi masinas. nüüd aga on liberaalidest üks äh, hääl üle. ei, siiski probleeme ei ole, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kaks vastu ja üks erapooletu. ja nüüd lõplik elektrooniline hääletus, hääletus on alanud mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non vot-. tundub, et jälle mõned kolleegid pole hääletanud, aga kuna nad niikuinii pole hääletanud, siis äh, sulame hääletuse. viiskümmend üheksa poolt, kolm vastu, null äh, erapooletud, heaks kiidetud. ning nüüd viimane hääletus. Kinga Kaali ja Barbara Rock-Piileri äh, raport rahastamisvahendi kohta, äh, üks hääletus, kes on poolt äh,,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 sono no, nove persone che non votano comunque. jälle on inimesi, kes ei hääleta, aga paneme hääletuse kinni, viiskümmend kuus poolt, üks vastu, üks erapooletu ning äh, avaldame tunnustust siis raportööridele. aga palun võtke kaasa ka oma hääletuskaardid, hääletused on nüüd lõppenud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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja Abbiamo poco tempo a dis- meil on väga vähe aega täna ja päevakord on väga tihe, nii et palun istuge. ja need, kes peavad saalist lahkuma, palun tehke seda kiiresti aitäh! Diamo eh, a nome eh, di tutti il benvenuto al ministro. me tervitame täna soojalt siin minister Marto Niid, kes on siis Ungari välisminister. tema ametiülesanded on väga huvipakkuvad meile ja meile valmistab suurt headmeelt eh, teie tänane siinviibimine. esimese mandaadi ajal välisministrina Ungari liitus NATO ja Euroopa Liiduga, Lissaboni lepe jõustus, jõustumisega seoses nüüd aga meie komisjon korraldab regulaarseid dialoog ka nõukoguga ning samuti asepresidendiga ning kõikide nõukogu esindajatega. eesistuja ülesandeks on alati edendada Euroopa Liidu laienemispoliitikat ning äh, see on ka põhjus, miks me sooviksime, et äh, te räägiksite meile ka Euroopa Liidu laienemisest Horvaatiasse. Horvaatia osas muuseas me võtsime vastu ka resolutsiooni ja me tahaksime, jätaksid, jagaksite meiega oma arvamusi äh, nõukogus valitsevast õhkkonnast laienemise osas, millised on olnud nõukogu reaktsioonid, seda ka pärast Albaania vahejuhtumit. lugupeetud esimees, kas ma võiksin paluda teilt et siin valitseks rohkem vaikust, sest me ei suuda jälgida, mis toimub. jah, muidugi mõista, ma palusin enne juba, et äh, oldaks äh, natukene vaiksemalt, sest peatselt võtab sõna ju minister ning loodetavasti siis äh, saab ka vaikuse majja. kas te soovite sõna, palun, härra minister? köszönöm szépen, elnök úr. Tiszt... Suur tänu, härra esimees auväärsed saadikud. kõigepealt sooviksin ma teid õnnitleda just äsja vastu võetud otsuse puhul. suuresti muudab see minu töö palju lihtsamaks. sest tundub, et selles küsimuses on saavutatud täielik konsensus teie resolutsiooni ning meie positsiooni vahel. loomulikult pean ma siin silmas Horvaatia liitumist. ehk siis üks Ungari eesistumise aja prioriteete, mida me oleme rõhutanud korduvalt, on, et me soovime lõpule viia läbirääkimised Horvaatiaga meie eesistumise aja lõpuks. loomulikult allkirjastamine ise on hoopis teine küsimus, sest allkirjastamistseremoonia oleme me vägagi valmis andma meie Poola sõprade korraldada sest see tähendaks, et allkirjad ikkagi antaks enne selle aasta lõppu. ma tahaksin tänada teid teie resolutsiooni eest, sest ka see on posi-, sellel on positiivne mõju tulevastele kuudele. ka teistes küsimustes ootame me tihedat koostööd parlamendi ja nõukogu vahel. korduvalt oleme me juba ära märkinud, et meie eesistujana soovime olla parlamendisõbralikud ning me anname oma parima selle saavutamiseks. eriti, mis puudutab laienemist ning sellega seotud küsimusi. salamisi võib-olla on meie ootused suured aga me tõesti ootame, et mitte ainult eesistujamaa ei ole parlamendi sõbralik, vaid ka parlament oleks eesistuja sõbralik. praegusel hetkel võin ma kinnitada kindlalt ühte asja. nimelt, Ungari eesistujana ja Euroopa Parlament on laienemissõbralikud. ning seda tunnistab ka teie poolt äsja vastu võetud resolutsioon Euroopa Parlamendi puhul ei ole see uudis, sest me teame ju, et juba aastaid on Euroopa Parlament eriti suurt tähelepanu pööranud laienemisele. Euroopa Parlamendil oli alati väga selge nägemus sellest, et Euroopa integratsiooni kõige tähtsam teener on avatus. seda rõhutasid nii Euroopa Liidu asutajad, esimesed aluslepingud ning viimase viiekümne aasta jooksul oleme me näinud, et see unistus aeglaselt, aga kindlalt ka teoks on saanud. me räägime siinkohal ka lõpetamata Äh, probleemidest, võib-olla meil võivad üksikasjades küll olla eriarvamused, aga põhimõtteliselt oleme me ju ühel meelel. et nagu ütlevad ka aluslepingud nagu Rooma leping, peab Euroopa Liit uusi liikmeid vastu võtma, kui kandidaatriigid täidavad teatud tingimused. üks märkus veel Trio kohta. meie Trio partnerid on töötanud samuti väga edukalt, see kehtib nii Hispaania kui belglaste kohta, meie oleme selles trios viimased ning me, meie peame jätkama nende poolt alustatud tööd ning ma arvan, et väga oluline oli see, et kahekümne teisel detsembril viimastel liitumis, viimasel liitumisläbirääkimiste vooru jooksul suutis Belgia eesistujana koos Horvaatiaga lõpule viia kolme viimase peatüki alased läbirääkimised. ning sõnum hakkab järjest selgemaks muutuma. nimelt, Horvaatia liitumine on käegakatsudav. me soovime, et liitumisprotsess, laienemisprotsess oleks usaldusväärne, mõistetav ning samas tuleb siin silmas pidada ka tingimuslikkust kui vaadata detsembri nõukogu järeldusi, siis võib näha, et need eesmärgid leidsid jällegi kinnitamist. eesistuja ülesanne on lihtne. me peame ellu rakendama nõukogu järeldused, me peame järgima nende järelduste poolt paika pandud rada ja kui nüüd vaadata Horvaatia liitumisläbirääkimisi, siis nende lõpuleviimine on tõesti väga lähedal. ma arvan, et meil on kõigil meeles arutelud kus osales minu kodumaa läbirääkimiste ühe poolena. nimelt, kas eesmärgiks peaks olema süg-, sügavam integratsioon või laienemine. kumb nendest on siis tähtsam? toona oli meie positsioon, et integratsiooni süvendamine ja laienemine ei välista üksteist. otse vastupidi, nad tugevdavad üksteist. ja ma lisaksin siin veel, et kui vaadata tagasi ajalukku, siis Euroopa ülesehitamise jooksul on igale laienemisvoorule järgnenud märkimisväärne integratsiooni süvendamine. kummalisel kombel kehtib see ka nüüd, sest nagu te teate, on juba algust tehtud põhiseadusleppe alaste aruteludega, selle tulemuseks oli Lissaboni leping ja Euroopa integratsiooniprotsess on jõudnud olulisele ristteele. see ei tulene otseselt laienemisest, kuid siin võib rääkida kvalitatiivsetest sammudest, mis tuleb astuda. laienemisprotsess ei ole isoleeritud välisküsimus me ei räägi ju lihtsalt sellest, et kandidaatriigid soovivad liituda Euroopa Liiduga. me peame tegelema ka liitumise tingimustega. ma arvan, et laienemine on Euroopa Liidu huvides. me räägime siin kogu aeg majanduskasvust, töökohtade loomisest, jätkusuutlikust majanduskasvust, energia tarnekindlusest ning minu arvates on ju kohe selge, et kõik need küsimused on otseselt seotud ka laienemisega. kui vaadata laienemist, siis see on seotud ka meie teiste eesmärkide täitmisega me kutsume kandidaatriikide esindajaid osalema mitteametlikel nõukogu kohtumistel, vähemalt teatud taseme kohtumistel ja ma arvan, et see on igaühe huvides, sest nii saame me, me ka neile edastada sõnumi, et me peame neid tulevasteks liikmeteks. ja me peame nende arvamusi oluliseks nemad võivad näiteks meie päevakorras võib olla küsimusi, millesse saavad nemad väga oluliselt panustada. ma arvan, et Horvaatia laienemise küsimus on tõesti väga oluline, ma ei soovi siin ainult sellest kõnelda, kuid teie poolt vastu võetud resolutsioon näitab ka selgelt, et me ei räägi siin ainult Horvaatiast, vaid poliitilisest sõnumist, mis saadetakse ka teistele kandidaatriikidele. või riikidele, kes on samuti endale eesmärgiks seadnud Euroopa Liiduga liitumise me kõik teame, kui palju probleeme käivad, käib kaasas laienemisprotsessiga, kuid me peame olema kindlameelsed. rong liigub edasi. me võime siin rääkida sellest kiirusest, kuidas rong edasi liigub ja sellest, kas inimesed soovivad rongi peale minna või sealt maha astuda. me ei tea seda. aga me teame, et igaüks saab rongi peale astuda. ja rong liigub edasi, sest see on kõikide huvides minu arvates on Horvaatia liitumise juures veel üks väga oluline aspekt. ma juba vihjasin avatusele teiste liikmesriikide suhtes, aga siin on veel üks oluline küsimus. nimelt, Horvaatia liitumine aitab kaasa Lääne-Balkani regionaalse koostöö süvendamisele. me teame, et Lääne-Balkani regionaalne koostöö on oluline ja kõige olulisemaks faktoriks selles on Euroopa perspektiiv. kui tõesti me saadame välja sõnumi, et liitumine on realistlik, saaks see olla liikuma panevaks jõuks. seega see on kokkuvõttes ka Euroopa huvides. nüüd läheme Horvaatiast edasi, ma ei rääkinud küll ainult Horvaatiast senini. aga mis puudutab teisi kandidaatriike, siis me ju teame, et palju on räägitud Türgi liitumisvõimalustest ja liitumisläbirääkimiste olukorrast. mõningate arvates on tegemist ülemaailmselt tähtsa strateegilise küsimusega. korduvalt on öeldud, et Euroopa integratsioon et see on oluline Euroopa integratsiooni ja üldiselt Euroopa tuleviku suhtes. see see, see on, me, me peame mõtlema, kuidas üles ehitada suhteid oluliste riikidega, nagu Türgi seda ka on. minul arvamus on siin selg. Türgil on Euroopa Liidus oma koht olemas. ja Euroopa Liit muutub maailmas palju tugevamaks ja tähtsamaks, kui Türgi meiega liitub loomulikult on siin probleeme. ma arvan, et me ei peaks siin keskenduma strateegilistele aspektidele, selle asemel peaksime me mõtlema, mida me suudaksime oma eesistumisaja järgmise viie kuuga ära teha. ma tean, et siin on poliitilised küsimused kaalukausil, aga kui me räägime läbirääkimispeatükkide avamisest, siis ka see on tähtis me peame andma oma parima, et avataks üks või isegi rohkem peatükk järgmiste kuude jooksul. me team-, teame ka, et see ei sõltu ju ainult meist, aga mina saan siin ainult kinnitada, et meie eesmärk on vähemalt selline. Island. see on hoopis teistsugune juhtum, sest tegemist on riigiga, mis on kaua aega kuulunud Euroopa majandusruumi, ta äh, on Schengeni ala liige ja loomulikult siin võib küsida, millised probleemid siin selle riigi liitumisel võivad üldse esile kerkida. siin on teatud probleeme. Screening toimub päris hea tempoga, me ootame selle tulemusi kui tulemused meieni on jõudnud, saavad alata läbirääkim-, saab alata läbirääkimiste esimene voor, see toimub arvatavasti Ungari eesistumise aja lõpus, juunikuus. ning pärast seda peame me hakkama tegelema raskemate küsimustega ning me üritame ka neid probleeme lahendada. härra esimees. ma ei soovi siin laskuda teiste riikide puhul üksikasjadesse. me teame kõiki neid probleeme ja neid segavaid faktoreid edasiliikumise eest kui nüüd vaadata endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat selles kontekstis, siis saab vaid nentida, et me õhutame sealseid osapooli edasi lahendama nimeprobleem ning kui selles osas on kokkuleppele jõutud, kaovad ka tõkked liitumisläbirääkimiste alustamise ees. me tervitame Montenegrot kandidaatriikide hulgas, see on ka oluline otsus, mis võeti viimasel ülemkogul vastu, me teame, et selle riigi puhul on seitse probleemide gruppi, mis see riik peab lahendama kandidaatriigina ning me soovime alustada läbirääkimisi. sealse regiooni riigid on omavahel tihedasti seotud ning seetõttu peame me eriti rõhutama sealse piirkonna olulisust. ma tean, et seal piirkonnas on, valitsevad ka omad ohud, seda illustreerib väga hästi Albaanias hiljuti toimunu, ka härra esimees viitas sellele. ilmselgelt see küsimus huvitab ka teie komisjoni siin. see ei ole küll otseselt seotud liitumisega, aga me, aga me teame, et kõik need küsimused on tegelikult omavahel seotud ja seetõttu peame me tähelepanelikult jälgima, millised on sealsed arengud. ma ei arva, et eesistujamaa peaks poliitilistes aruteludes mingisugusele positsioonile asuma. me saame lihtsalt poliitilises arus osalejate, arutelus osalejatele selgeks tegema, et nad peaksid leidma mingisuguse toimimismooduse tegutsemismooduse, mis läbi oleks neil võimalik liikuda Euroopa integratsiooni suunas, Euroopa Liiduga liitumise suunas. välisteenistus astub ka vajalikud sammud, täna näiteks toimub väga oluline külaskäik seal me räägime eri, sealsete osapoolte koostööst, aga rõhutame ka, et nemad ise peavad tegutsema. meie saame neid lihtsalt aidata. kokkuvõtteks veel kord tahaksin ma öelda, et me oot-, loodame, et Euroopa Parlament on laienemissõbralik üldasjade nõukogus kavatseme me anda ennast parima, et see protsess edasi liiguks. meil on olemas selge eesmärk, iga kandidaatriigi puhul soovime me astuda ühe sammu edasi. Need sammud võivad olla erinevad, olenevalt riigist, Serbia puhul näiteks peavad serblased paari päeva jooksul vastama komisjoni poolt esitatud küsimustele, et komisjon saaks hakata oma arvamust koostama. ma ei hakka siin teistest riikidest enam rääkima, aga ma sooviksin, et iga riigi puhul saavutaksime me edu. see tõestaks, et me oleme avatud, usaldusväärsed ja see näitaks ka seda, et tingimused tuleb täita, aga kui tingimused on täidetud, on kõigil võimalus Euroopa Liiduga liituda. samuti näitame me, et me ei arva, et liitumisprotsess oleks lõppenud. meie eesmärk on ju üle-euroopaline integratsioon, et meie liit oleks eh, veelgi sidusam. suur tänu! suur tänu, härra minister, lähme nüüd edasi arutelu juurde. kell seitseteist null null peame selle mõttevahetuse lõpetama, sest et härra ministril on siis juba teised kohustused ja edasi jätkame arutelu volinik Stefan Füülega. mul on terve pikk nimekiri kõnelejaid palun väljenduge võimalikult lühidalt ja pean piirama ka teie kõneaega, nii et üks minut kõneleja kohta. härra Salafranca, palun. suur tänu, härra esimees, tere tulemast siia, härra minister. Te ütlesite, et tahate olla Euroopa Parlamendi sõber, öeldakse, et sõber on inimene, kes teab põhimõtteliselt kõike, nii et tahaksin öelda Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel, et meie toetame teid igati ja soovime teile palju edu Ungari eesistumise ajal. siin peale Svoboda raporti ning Horvaatia liitumise on veel üks küsimus, kas teil ei tunne, et Euroopa Liit on võib-olla natukene väsinud liitumisest, Euroopa Liit on justkui äh, nartsissistlik, lihtsalt äh, tegeleb iseenda probleemidega ja härra volinik, vabandust, härra minister, meil on siin väike probleem, te viitasite Lissaboni lepingule. me teame, et te saate vähe ära teha liitumise osas, aga me oleme töötanud välja kompromissresolutsiooni Tuneesia kohta ja kas oleksite nõus, et me palume kõrgelt esindajalt, et loodaks rakkerühm selleks, et anda hinnang Äh, sellele, mis annaks hinnangu siis vajadustele, mis on Tuneesias, et äh, minna üle demokraatlikule režiimile. suur aitäh härra Salafrankale, palun, äh, suur aitäh ka, et jäite täpselt oma aja sisse, härra Severin, palun üks minut. mis te, mis te ma...? suur tänu, härra esimees, härra minister Martoni, ma olen siin, me tunneme teineteist juba kaua aega, te olete mul alanud väga sümpaatne, mina olen äh, Rumeenia šovinist ja seega see, mida te ütlesite, on kinnituseks, et meie ungarlased on ikka need kõige paremad. aga nüüd äh, veidi tõsisemate küsimuste juurde, mind rõõmustab see, et te rõhutasite laienemisküsimust täna oma kõnes ja ma loodan, et Ungari eesistuja võimaldab meil vabaneda Äh, eelarvamusest, nimelt et laienemine oli lihtsalt suur koorem ja vaev Euroopa Liidule, et mõned riigid võeti Euroopa Liitu vastu enne, kui nad üldse selleks valmis olid ja nii edasi ja ma tõesti loodan, et äh, eesistuja suudab selle vastu midagi ära teha. nüüd äh, tahaksin teha ühe märkuse, nimelt meil on väga suured väljakutsed kahe strateegilise partneriga, Venemaa ning Ameerika Ühendriikidega ja seega tahaksin, et oma vastustes meie küsimustele võiksite rääkida ka sellest, kuidas Ungari eesistuja kavatseb läheneda Venemaa ning Euroopa Liidu vaheliste läbirääkimiste küsimusele, sest et täna oli siin meil ka Venemaa esindaja kohal ja tõepoolest, kokkulepe Venemaaga on meile väga oluliseks küsimuseks, suur aitäh! suur tänu, härra Severinile, nüüd on sõna härra Katšinil, kes on Serbia temalise raporti raportöör. minister, I would like to I would like to suur tänu! tahaksin tervitada teid siin ka liberaalide fraktsiooni nimel ja soovin teile palju edu eesistumisperioodiks. nagu te teate, on teil oma programm, oma prioriteedid, aga elu liigub omasoodu edasi. Tirana sündmused üllatasid kõiki, tegemist on tõehetkega, me peame näitama, et me oleme ka tegelikult operatiivsed, ma saan aru, et see üllatas ka eesistujat, aga ma arvan, et on õige hetk ja õige kohta selleks, et sellise olulise küsimusega tegeleda. me oleme üritanud veenda nii peaministrit kui ka opositsiooniliidrit Iranas, et nad oleksid ausamad, küpsemad või nii-öelda siis veidi täiskasvanulikumad. aga paraku oleme me ikka siin, kus me oleme ja tahaksin teada, kuidas teie näete neid hiljutisi juhtumi, juhtumeid Tiranas ja ka tuleviku väljavaateid. suur tänu, härra Katšinile, nüüd palun kolleeg Brandner, üks minut. Yes, thank you very much, I have just suur tänu, minul oleks kaks kiiret küsimust, kõigepealt see, millest rääkis äh, eelkõneleja, nimelt Albaania, kas saaksite täpsemalt rääkida sellest, mida on teil plaanis teha? me teame, et need kaks ähm, jõudu peavad siiski koos eksisteerima ja võib-olla saaksite siis lihtsalt täpsemalt selgitada seda, mis teil seal plaanis on. nüüd teine küsimus, tahaksin esitada selle ka oma äh, Äh, kolleegi proua Lunatšeki nimel, kes pidisid paraku lahkuma, nimelt Kosovo küsimus, kas teil on plaanis avada viisadialoog Kosovoga? suur tänu proua Brandnerile. nüüd palun äh, konservatiivide tšempion härra Atkins. Um, um, suur tänu, härra esimees. üks kiire küsimus, mina just äh, saabusin tagasi väga keerulistest Lähis-Ida osadest ja üks asi, mida te saaksite oma kuue kuu jooksul teha, härra välisminister, on pöörata tähelepanu sellele, kuidas raha kulutatakse selleks, et äh, nüüd inimesed saaksid Jeruusalemmas elada kuskil kõige paremas hotellis, nii et oleme maksjad ja mitte mingisugused mängijad see äh, kvartett on täielik raha raiskamine, need neljapoolsed läbirääkimised on täielik raha raiskamine ja võib-olla võiksite pöörata siis tähelepanu sellele, kuidas see raha, meie raha, meie äh, valimisringkondade raha kasutatakse üldse millekski, millegi saavutamiseks ja eriti, kas seda teeb härra Blair? suur tänu, härra Atkins, nüüd on edasi Albaania raporti raportööril härra Kuntisel. suur aitäh! ma ei hakka kommenteerima väga tagasihoidlikke raportööri sõnavõtte siin laienemise kohta tahaksin rääkida Albaaniast, kahetseme loomulikult mitte inimeste hukkumist Albaanias ja tahame, et õiglus seataks jalule, et nende surmade ja vigastuste eest vastutavad isikud toodaks ka kohtu ette kallid kolleegid, tegelikult ei olnud need sündmused sugugi ettearvamatud, sest et Albaania oli juba poolteist aastat poliitilises äh, blokaadis, mingit edasiliikumist seal ei toimunud. nüüd ka oli mingisugune pistise juhtum, meie oleme selle alati äh, hukka mõistnud, loomulikult mida siis nüüd teha, me ei saa käed rüpes istuda võib-olla peaks selle küsimuse tõstatama ka siin miniplenaaris parlamendis ja minu arvates see, mida eesistuja ütles, nimelt, et me peame jääma mõõdukaks Euroopa Liidu poolelt, siis mina usun, et me peame ikkagi kõigepealt aitama poliitilisi jõude lahenduseni jõudma. suur tänu, härra Kundis, nüüd palun härra Kukan, kes on Äh, Kesk-Euroopa riikide delegatsiooni juht. suur tänu, jälle härra esimees, äh, soojad tervitused siin ka härra Martonile. õnnitlen teid äh, Ungari eesistumise prioriteetide väljatöötamise eest, need on kindlasti väga kohased, eriti see, et liitumisstrateegia on sinna võetud sisse prioriteedina. väga lühikese aja pärast kindlasti ei lahene olukord Albaanias, see on kõigile meile väga murettekitav. minu arvates me ei näe mitte ainult, meil ei ole näha mitte ainult see valgus seal tunneli lõpus, vaid me ei näe isegi seda tunnelit mitte. kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid saatma välja ühe selge sõnumi, mis oleks suunatud kõikidele osapooltele, aga üksainus sõnum, mis paluks, kutsuks üles poliitilisi liidreid käituma Albaanias nii, nagu neile on kohane, et nad on NATO liikmed ja nad tahavad astuda ka Euroopa Liidu liikmeks, kui me endiselt saadame neid sõnumeid väga erinevate kanalite siis kindlasti me midagi ei aita, pigem panustame sellesse, et olukord läheb veelgi hullemaks nii et üks tugev, selge sõnum ja teil on selles kindlasti oma roll mängida, suur aitäh! suur tänu härra Kukanile, nüüd on sõna kolleeg Nuunitsil. <clears throat> suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, see, et te siin kohal olete, äh, näitab tõesti, et te olete ka liitumises, äh, liit-, juhtumisele suurt tähelepanu pööranud, ma loodan, et te tulete siia eh, ka selleks, et rääkida teistest välispoliitika küsimustest, mis ei ole küll liitumisküsimused, kuid mis siiski on eh, eesistujariikide eh, trio prioriteetides, mida aga teie oma prioriteetides üldse ei maini. näiteks Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide tippkohtumise avaldused, nimelt jõuda kokkuleppele Kolumbia ja teiste Ladina-Ameerika riikidega, samuti Mercosuri küsimus, ma loodan, et te tulete siia selleks, et rääkida ka nendest eesistujariikide trio prioriteetidest. suur tänu! proua Munni, ja nüüd palun härra Schulz, üks minut. Köszönöm szépen, Herr Minister Martoni. Sie haben zu Recht auf die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien. suur aitäh. Te rääkisite sellest, et on vaja täita Kopenhaageni kriteeriumid liitumisel, aga Äh, kuidas on praeguste liikmete äh, kandi-, kriteeriumitest kinnipidamisega? Ungari meediaseadus on väga halvaks näiteks siin. kas see tähendab seda, et me hakkame pehmeldama Kopenhaageni kriteeriumeid? Äh, Venemaa suursaadik viitas sellele, et puudujääke on pressivabadusest Venemaal vabandust, me rääkisime sellest ning äh, tema ütles meile, et esmalt tuleks vaadata, millised on meie enda vead. ning sama sõnumit on kuulda ka Ukrainast, Valgevenest, Albaaniast. mis te sellega teete? suur aitäh, härra Schultz ning äh, nüüd saab sõna. Köszönöm a szót, elnök úr, a miniszter úr, szeretettel, szeretettel köszöntöm Önt a külügyi bizottság. Herra Schöpflin suur aitäh, ma tahaksin teid tervitada Välisasjade komisjoni nimel ning äh, te rääkisite ka Türgist. Türgi on vastu võtnud väga äh, selgeid seisukohti oma regioonide osas ning samuti Kaukaasia, Lähis-Ida, Iraani küsimustes Türgi mängib üha suuremat rolli millised on eesistuja arvamused äh, seoses just Türgi poolt mängitava uue rolliga selles piirkonnas? suur aitäh ja härra Arlaki, palun. suur aitäh. ma hindan väga kõrgelt teie seisukohavõttu Türgi osas ja ma näen, et Ungari eesistuja on võtnud õige suuna ja otsustanud äh, kaasa aidata laienemisele ning äh, minu küsimus oleks järgmine. mida te plaanite ette võtta selleks, et see hea tahe leiaks äh, ka äh, ellurakendamist. Albaania kohta ka, e, see riik soovib samuti liituda Euroopa Liiduga. aga me teame, et Albaania politsei e, avas tule meeleavaldajate pihta, inimesi sai surma, aga samas jällegi kohtusüsteem reageeris igati julgustandvalt. milline on teie reaktsioon siin? kas mida te arvate sellest, mis seal toimus ja kuidas te suhtute Albaania politsei äh, ähm, ettevõtmistesse? suur aitäh ning proua Lukviile, palun. suur aitäh. tahaksin küsida teilt suhete kohta Hiinaga. mõni päev tagasi Euroopa Liidu esindaja andis teada ajakirjandusele, et toetab relvaembargo äh, tühistamist ning samas aga jällegi ütles Euroopa Komisjon, et embargot ei saa tühistada äh, muul juhul, kui viiakse läbi uurimine Tiananmeni äh, veretöö kohta. milline on siin Ungari seisukoht? suur aitäh, proua Lukviler ja nüüd saab sõna kolleeg Preda. suur aitäh. lugupeetud äh, minister, ma tahaks teid tänada sõnavõtu eest ja ma nägin äh, suure heameelega, et see dokument, kus on ära toodud Ungari eesistuja prioriteedid, mainib samuti esimeste läbirääkimispeatükkide avamisest Islandiga ma tahaksin teada, millised peaksid siis olema need esimesed peatükid, mis avatakse. ja ma esitan selle küsimuse, võttes arvesse seda, et äh, avaliku arvamuse, avalik arvamus Islandil on väga tundlik. kas me peaksime alustama seega just kergematest peatükkidest või keerulisematest? aitäh! suur aitäh, härra Preda! Dank u wel, voorzitter. Um, minister, ik zit hier. suur aitäh, härra minister. oma sõnavõtus te tutvustasite Ungarit kui riiki, mis toetab igati laienemist ning te rääkisite sellest, et te soovite avada uusi peatükke Türgiga läbirääkimistel, samas aga jällegi paljud peatükid on sattunud ummikseisu liikmesriigid blokeerivad neid, aga ka Türgi ise on probleemiks, sest et teatud peatükkide tingimustele Türgi olukord praegu ei vasta. väga palju peatükke enam ei ole jäänud arutada, mida te plaanite ette võtta, et asjad edasi areneksid? Lääne-Balkani osas ka siin te ütlesite, et tahate edasi liikuda, aga me ei saa ühepoolselt siin toimida. millised on teie perspektiivid Serbia, Bosnia-Hertsegoviina osas ja ka teiste osas? suur aitäh, härra Tännok, üks minut. Uh, tere tulemast, härra välisminister. kõigepealt selline geneerilisem küsimus. ma olen endiselt segaduses. milline roll on roteeruva eesistuja oma välisministril välispoliitika laienemise ja nii edasi küsimustes? arvesse võttes, et meil on nüüd välisteenistus pärast Lissaboni lepingut, meil on kõrge esindaja, Euroopa Nõukogu president ja nii edasi mul on endiselt, ma olen endiselt segaduses. see on selline hall ala. vahest valgustate meid, kas teie endiselt juhite nõukogus välisministrite vahelisi kõnelusi või mitte enam? nüüd Lääne-Balkan ja seal laienemine, laienemine, mina olen Montenegro raportöör. kindlasti olete te teadlikud Montenegro öö, öö, Belgradi ja Pristina vahelistest äh, probleemidest, äh, nüüd te teate äh, Kosovo probleemidest, inimröövidest, organitega, elunditega kaubitsemisest ja nii edasi. kas te kavatsete seal vahendajaks hakata? ja te kindlasti tunnete ka Serbiat ju väga hästi, võttes arvesse, et Vojvodina piirkonnas on palju ungarlasi suur tänu, härra Tänak, järgmisena härra Postelt üks minut. mul on kolm väga konkreetset märkust, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda teid Horvaatia küsimuse rõhutamise puhul. loodetavasti Ungari eesistumise ajal läbirääkimised äh, lõpetatakse, et augustis saaksime me hääletada Horvaatia liitumise üle ja järgmisel aastal saaks liikmesriigid selle ratifitseerida. teiseks, pärast läbirääkimiste alustamist kas kavatsetakse ka endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga läbirääkimisi alustada, loodetavasti tehakse seda äh, varsti. Serbia kolmandaks Preševo Lõuna-Serbia piirkonna albaanlased on kahtlasel kombel kohtu alla saadetud. Ungari on demokraatia ja seal on vähemuste seadus, alane seadusandlus üks arenenumaid Euroopas, seega vaadake üle ka serblased ja see, kuidas nad kohtlevad rahvusvähemusi. suur tänu! suur tänu, härra Posselt! härra Christopher, üks minut. minagi sooviksin härra minister, teid siin tervitada. ma ootan koostööd teiega, see on ju ilmselge, aga loomulikult räägib parlament ja peabki rääkima avameelselt aruteludel. seega, kui me kritiseerime teid, siis ärge pidage seda rünnakuks Ungari rahva vastu, vaid äh, me lihtsalt räägime ju olulistest üksikasjadest. Türgiga suhetes oleme me jõudnud patiseisu. mida kavatsete te selle lahendamiseks ette võtta, näiteks mis puudutab Küprose ja Türgi vahelisi suhteid? no võttes arvesse, et see probleem on tekitanud raskusi juba aastaid. suur tänu! k ponovnemu prevzemu ministerske vloge in aitäh ähm,, härra Peterle, et ma tahaksin tänada esmalt härra ministrit selle eest, et äh, ta on nüüd valmis enda õlule võtma kogu ministri eesistuja vastutuse. ning samuti tahaksin tänada teid selle eest, et niivõrd suurt tähtsust äh, olete pannud just äh, laienemisele. mul on üks küsimus ka selles osas, kas te näete praegu äh, esile kerkimas raskusi või takistusi sellele, et vähemalt energia peatükke ei tehtaks lahti nüüd teie eesistumise ajal? aitäh, härra Peterle! härra Tökes, parlamendi aseesipresident. Eh, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, eh, Rom-. auväärne härra minister härra esimees. mina olen ungarlane Rumeeniast. ma tervitan Ungari eesistumist ja ma arvan, et te saate esindada nii Ungari kui Rumeenia huve, näiteks mis puudutab Donau strateegiat või Rumeenia ühinemist Schengeni alaga. me räägime siin makroregioonist ja see küsimus huvitab ju tervet Kesk-Euroopat ma arvan, et see tuleks võtta päevakorda. minu arvates on meil siin tegemist ka virtuaalse raudse eesriidega. me peaksime rääkima tõelisest äh, süvendatud liitumisest. ka Lääne-Balkani liitumine on oluline ning samuti peame me tegelema idapartnerlusega. Moldova ja Ukraina võiks liituda Euroopa Liiduga ning ka sel-, nendes küsimustes peaksite te koos Poola eesistum-, eesistujaga eh, edasi liikuma, suur tänu. Eh, lei ha 19 interventi con una 25 domande. Suur tänu. härra minister, üheksateist kommentaari, umbes kakskümmend viis küsimust ja ainult viisteist minutit vastusteks. seda ei ole just kõige rohkem. soovin teile edu suur tänu, härra esimees, ma üritan teha võimalikult kiiresti ja lühidalt. nii palju, kui see üldse võimalik on. igatahes ei hakka ma siin veel tõlkide tööd keerulisemaks muutma. niisiis, kui küsimusi esitati ungari keeles, vastan ma esperantos ehk siis inglise keeles ikkagi härra Salafranca tõstatas selle küsimuse, et jah, meil on tegemist laienemisväsinumusega, ma nõustun sellega. võib-olla on tegemist isegi millegi hullemaga kui väsimusega. ja just seetõttu soovime, rõhutasime me, et laienemine on ka meie enda huvides võttes arvesse praegu aeglast tagasihoidlikult taastumist majanduskriisist, peavad ju kõik mõistma, et siseturu laiendamine, turgude laiendamine üldiselt, energiavarustatusega ta-, äh, varustatuse tagamine, regionaalse koostöö süvendamine on meie kõigi huvides. ma arvan, et me peame siin oma suhtluses kasutama ühte argumenti, mitte ainult teoreetiliselt rääkides, vaid peame selgelt ütlema, et meil on selged majandushuvid mängus. samas peame me arvesse võtma ka oma väärtusi ja põhimõtteid. Tuneesia. käidi välja mõt-, saate korraldada kiireid, kiire külaskäik, aga otsustati, et see oleks enneaegne, võttes arvesse sealset olukorda. et seal kellegagi rääkida, on tarvis sellist inimest, kellega rääkida. ja praegusel hetkel ei ole veel selge, kes see selline võiks olla. ma tahaksin siinkohal ära märkida, et seal ollakse üleminekufaasis, paar aastat paar päeva tagasi olid mõned inimesed väga entusiastlikud, räägiti jasmiin revolutsioonist. mina aga soovitaksin olla ettevaatlik. me peame loomulikult jälgima sealseid arenguid tähelepanelikult. samuti peame me uurima tähelepanelikult, millised on sealsete sündmuste mõjud tervele sealsele piirkonnale, mõjud Euroopa Liidule on selgelt olemas. praegusel hetkel arvan ma aga, et iga konkreetse meetme üle peame me veel tõsiselt läbi rääkima. see loomulikult ei tähenda, et külaskäike toimuma ei saa, kindlasti lähevad sinna rakkerühmad või ükskõik, kuidas neid nimetada. ma nõustun täiesti, et me peame edastama sõnumi, et me soovime aidata, et äh, sealne olukord val-, äh, valmistab meile otseselt muret ning pärast pikemaid arutelusid jõuame me ehk ka üh-, ühele meelele selles osas, mis, mida me peaksime antud olukorras ette võtma. ma kordan veel kord, et ja laienemine ei ole koorem see on ka meie enda huvides. rääkides nüüd strateegilistest suhetest, siis mis puudutab USA-d, väliskaubanduse küsimusi arutasime me lühidalt eile ja ma rõhutasin veel kord oma lemmikteemat, nimelt Atlandi-ülene majandusnõukogu. ma olen täiesti veendunud, et USA-ga peaksime me tihedamalt koostööd tegema ning selles osas on liikmesriigid jõudnud ka konsensusele. me nõustume ka, et kuigi me peame USA-d meie strateegiliseks partneriks, vahel me ajame ta segamini teiste meie strateegiliste partneritega, kes on ka tähtsad, siis samas me arvame, et USA ei ole lihtsalt strateegiline partner, vaid meie loomulik liitlane. see tähendab, et me peame arendama meie suhete regulatiivset ja majanduslikku mõõdet. mis annaks uut hoogu Atlandi-üleste suhete süvendamiseks. eile rääkisin ma samuti Venemaast, kahju, et ma praegu sellest ei rääkinud, rääkisime väliskaubandusest, eelkõige eesistuja toetab vägagi Venemaa liitumist WTO-ga. sellest võidaksid kõik. Venemaa saaks kasu liikmeks olemisest ning samal ajal peaks, peavad nad täitma sealseid reegleid. Albaania ma nõustun täiesti, et elul on oma dünaamika, seda on, see on tõestust leidnud juba korduvalt. Euroopa Parlament andis tõesti oma parima, lepitamaks kaht osapoolt. härra Tool ja härra Schultz käisid seal kohal, tundusid, läbirääkimised tundusid olevat väga viljakad, mõlemad osapooled ütlesid, et nad annavad oma parima olukorra parandamiseks, aga tuleb välja, et nii siiski ei läinud. ma arvan, et me peame ka seal tegutsema aktiivselt, aga samas me ei saa teha ühte asja, me ei saa neid sundida kuidagi käituma. loomulikult peame me neile selgitama, et kui nad tegutsevad samamoodi edasi, kaotavad, kaotab Albaania Euroopa väljavaated kauaks ajaks. loodetavasti nad mõistavad seda. samuti peaksime me aitama Albaania inimesi. siin aga ma, mina ei soovi asuda ühele või teisele poole Albaania sisepoliitilistes võitlustes ma tunnetan, et mõned teist võib-olla sooviksid toetada üht või teist poolt. mina loomulikult seda teha ei saa, mitte ainult seetõttu, et ma olen praegu selles rollis, milles ma olen, aga ka seetõttu, et ma arvan, et sellest ei oleks eriti palju kasu. loomulikult tuleb austada põhimõttelisi reegleid ja seda kõikide osapoolte poolt. juurdlused muuseas juba käivad selle üle, millised olid põhjused, kuidas seda sündmust ette valmistati, mis täpselt juhtus demonstratsioonide ajal. demonstratsioone planeeritakse endiselt edasi. ma arvan pigem, aga ka, et meie ei peaks mingisuguseid suuri demonstratsioone korraldama, see ei aita olukorra leevendamisele kaasa. me peaksime seega tegutsema aktiivselt, aga samal ajal peaksime me mõistma oma, oma piiratust. Kosovo ja viisa dialoog. väidetakse, et Kosovo ei saa jääda selleks mustaks auguks. samal ajal, kuidas seda nüüd viisakalt öeldagi? ei ole mingisugust pulbitsevat entusiasmi täheldatud viisarežiimi liberaliseerimiseks Kosovo loomulikult peab veel täitma mõned alustingimused, nii palju kui ma tean, siis tagasivõtulepingute osas pole edasi liigutud, samuti on reintegratsiooni küsimuses teatud probleeme. loomulikult peame me edasi liikuma, aga kõigepealt tuleb täita teatud kriteeriumid. kuidas kasutatakse fondide rahasid. kogu austuse juures teie vastu siis tuleb tunnistada, et see ei kuulu üldasjade nõukogu pädevusse. seda küsimust tuleb küsida välisteenistuselt konkreetsemalt rääkides arvan ma, et me peaksime olema ettevaatlikud oma avalduste tegemises, kui me ütleme, et meie ainult maksame, me ei tegutse Lähis-Idas. ma arvan, et meie, vähemalt meie eesmärgiks peaks olema ka öö, olema tegus osapool Lähis-Idas samas ma arvan, et Euroopa Liidu toetust tuleks suurendada ka Lähis-Ida jaoks. siis räägiti ka veel Albaania muredest. ma nõustun veel kord, et me peame edastama ühise sõnumi. mõningatest sõnumitest ma juba rääkisin. ma nõustun, et me peaksime oma tegevust ja oma sõnumeid koordineerima. see on meie kõigi huvides. ja loomulikult on see ka otseselt seotud selle laienemise aruteluga. ja siis jällegi esitati küsimus, mis asi on välisasjade nõukogu, mis on üldasjade nõukogu ja mis on mingisugused muud üksused. näiteks eile räägiti väliskaubandusnõukogus Peruust ja Kolumbiast. tegemist ei ole väga lihtsa olukorraga, sest nagu te teate, siis kui välisasjade nõukogus räägitakse väliskaubandusest, siis peaks eesistuja olema roteeruv eesistuja, aga välisküsimuste arutamist üldisemalt juhib kõrge esindaja. nüüd ma tulen kohe selle põhimõttelise küsimuse juurde, ehk siis, et ma peaksin selgitama enda rolli roteeruva eesistujana välisküsimustes. minu arvates ei ole tegemist halli alaga, aga ma nõustun, et seda küsimust tuleb selgitada. minu meelest, minu meelest põhimõtteliselt on see tegelikult juba ära selgitatud üle pika aja, aga veel paar märkust. laienemine kuulub üldasjade nõukogu pädevusse, teisalt äh, soovime me tugevdada üldasjade nõukogu rolli, see peaks olema ka horisontaalsetes küsimustes aktiivsem, nii Euroopa Nõukogu koosolekute ettevalmistamisel kui ka järelmeetmete paikapanemisel pärast ülemkogu otsuseid. teisalt välis küsimuste arutelusid, nagu ma juba ütlesin, juhib pärast Lissaboni lepingut kõrge esindaja, mitte roteeruv eesistuja maa välisminister. seega, kas ma olen esimene võrdsete seas või mitte, ma ei tea. me oleme Välisasjade Nõukogu liikmed meilt võib paluda või meile peale sündida eriülesandeid. selli-, näiteks juba ennem eesistujaks hakkamist paluti eh, minult kui trio liikmelt, eh, et ma teeksin ühte spetsiifilist välisasjasse puutuvat tööd aga kui rääkida nüüd ainult välisasjadest, siis minul ei ole pädevust kõnelda kõrge esindaja nimel. kui mult just ei paluta, et ma teda asendaksin, ma võin seda teha, aga praegusel hetkel mult ei ole seda palutud. ma ei saa väljendada tema nimel teatud vaateid, esitada arvamusi ja nii edasi sest ma ei juhi Välisasjade Nõukogu. tulles nüüd tagasi küsimuste nimekirja juurde. meediaseaduse küsimus ma panen siin nüüd pähe oma ungarlase mütsi paariks minutiks vasta-, selle küsimusele vastamiseks. juba paar nädalat tagasi soovitasin ma, et inimesed, kes soovivad hakata kohut pidama mingite õigusaktide üle, siis peaksid nad inimesed kõigepealt need õigusaktid läbi lugema ja tähelepanelikult. teiseks, ja see on väga positiivne areng, Euroopa Komisjon luges selle õigusakti läbi, analüüsis seda ja jõudis mõnedele väga märkimisväärsetele ja olulistele järeldustele. niisiis, teine kommentaar kui te äh, soovite kritiseerida seda seadust äh, või üldisemalt põhiväärtusi, demokraatiat, vabadust, siis te peaksite läbi lugema ka volinik Kruusi kirja. see on väga kasulik, see kiri. kui me räägime sellest, kuidas austatakse neid põhiväärtusi seal kirjas soovitakse teatud tagatisi selle kohta, kuidas kaitstakse neid samu põhiväärtusi ja põhimõtteid ning ungarlasena ma võin jällegi kinnitada, et me kavatseme need tagatised ka anda. et olukord saaks lõpuks täiesti selgeks, vaatamata kõikidele moonutustele, valesti mõistmistele ja tulistele poliitilistele aruteludele. Euroopa Liit ja Hiina. viitan veel sellele, mida ma ütlesin äh, päde-, erinevatest pädevustest, erinevate pädevuste kohta äh, üldasjade nõukogu ja kõrge esindaja puhul. mis puudutab relvaembargot, siis see on liikmesriikide pädevuses. liikmesriigid arutavad seda küsimust aeg-ajalt ja senini on nad alati jõudnud ühispositsioonile, ühisele järeldusele, mille tulemuseks on olemasolev Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses Island ja millised peatükid avatakse. tavaliselt alustatakse lihtsamatest peatükkidest, siis minnakse edasi raskemate juurde. Island on erijuhtum, ta kuulub Euroopa majandusruumi, siin ma ei soovi midagi ennustada, aga võib juhtuda, et mõningad peatükid avatakse ja suletakse samaaegselt, sest kriteeriumid on juba täidetud. see võib olla üks lähenemine, et me alustame nendest peatükkidest. võib-olla sulgeme me nad koheselt ja see annaks hea hooga järgnevatele läbirääkimistele raskemate peatükkide üle tundlikumadel, tundlikumatel teemadel. Serbia-Kosovo läbirääkimised. me oleme mõlemat osapoolt õhutanud ja kõrge esindaja on astunud mitu sammu selle nimel, me oleme õhutanud neid võimalikult kiiresti läbirääkimisi alustama. isiklikult ma kahetsen, et need läbirääkimised pole veel alanud, ma ei soovi siin kedagi süüdistada, aga tõsiasi on see, et läbirääkimised pole alanud, me oleme kogu aeg mõlemale poolele öelnud, et nad peaksid alustama kõige lihtsamate, kõige tehnilisemate küsimustega, mis ei ole absoluutselt ühenduses staatuse küsimusega, aga mis võivad olla inimeste jaoks väga tähtsad, inimeste jaoks, kes seal piirkonnas elavad ning kes on silmitsi nende probleemidega, nagu näiteks telekommunikatsioon, julgeolek ja nii edasi. ma kordan veel kord üle, me soovime tõesti, et mõlemad osapooled alustaksid võimalikult kiiresti läbirääkimisi. Türgi küsimus loomulikult tõstatati mitmete kolleegide poolt. teoreetiliselt võib avada kolm peatükki, energia, avalikud hanked ja sotsiaalküsimused. Mm, nad kõik võivad avaneda, võidakse avada mõni nendest, aga tuleb tunnistada, et kriteeriumite täitmisega on teatud probleeme. seetõttu ma ei saa lubada, et avatakse mõni nendest kolmest. aga ma võin teile lubada, et me anname oma parima. selle nimel, et vähemalt üks nendest peatükkidest avataks ma mõistan, et ma pean siin lõpetama. veel lõpetussõnad siis. ma olen väga tänulik Laslo Türkishile selle eest, et ta tõstatas Donau strateegia teema. sest see Donau strateegia on kõige parem näide Euroopa Liidu kaasavast olemusest see ei ole ainult Euroopa Liidu, vaid makro, ka makroregionaalne strateegia, mis kaasab erinevaid valdkondi ja neljateist liik-, riiki, kellest kaheksa on liikmesriigid ja kuus mitte. juba see saadab välja sõnumi, et me ei suuda, soovi üles ehitada mingisugust müüri liikmete ja mitteliikmete vahel. seega tegemist on makro regionaalse strateegiaga, mis loodetavasti toob kaasa süvendatud regionaalse koostöö. mul ei ole rohkem aega, et rääkida idapartnerlusest, loodetavasti kutsute mind siia veel, ma kavatsen selle kutse vastu võtta. siis me saame veel rääkida ka teistest teemadest ja sa, ma saan ka ära kuulata ja tugevama kriitika ja sellele ka vastata. ma soovin teile kõike head ja veel kord, ma kordan, ma olen valmis teiega nii tihedalt ja, ja edukalt koostööd teha, kui vähegi võimalik. suur tänu! suur tänu, härra minister! sellega on meie arutelu lõppenud ja loodame, et meil on võimalik teiega veel kohtuda, et rääkida teistest prioriteetidest. oleme tänulikud teie koostöö eest. ja ma olen veendunud, et kindlasti meie suhted osutuvad väga viljakaks järgnevate kuude jooksul. nüüd paar minutit pausi ja siis jätkame Colleague, please uh, sit down, we have to start. kallid kolleegid, palun võstke, võtke istet. härra volinik on siin juba kohal. ja meil ei ole eriti palju aega temaga asju arutada. ütleme tere tulemast siin ka meie sõbrale Euroopa Komisjonist Stefan Füülele juba pikka aega kuulus ta läbirääkimisdelegatsioonidesse, ühtlasi tervitame siin ka Armeenia ja teiste riikide delegatsioone, kes saalis on. Stefan Füüle tegeleb muuhulgas ka Euroopa naabruspoliitikaga ja täna räägimegi just nimelt sellest poliitikast loomulikult kuulame volinikku, kuid samas on meil ka võimalus talle veidi selgitada meie resolutsiooni ettepanekuid, sest et meil on kaks raportööri, härra Sivitš ja härra David kes on töötanud välja resolutsiooni ettepanekut ja siin ongi võimalik kahepoolseid mõtteid vahetada Euroopa Parlamendi ja voliniku vahel. kahekümne kuuendal oktoobril volinik meile juba tutvustas peamisi punkte Euroopa naabruspoliitika arengus nüüd täna on meil võimalik minna rohkem sügavuti selles mõttevahetuses. ja seega ma ei räägikski pikemalt, palun teil, härra volinik, väljenduda väga täpselt, et meil kõigil ja eriti raportööridel oleks võimalik ka tutvustada oma raporteid ja et me saaksime pidada tõeliselt viljakat arutelu. Uh, suur tänu, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, samuti kallid kolleegid ja sõbrad. suur rõõm on täna siin viibida. tõepoolest, tegemist on juba teise mõttevahetusega Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise küsimuses eelmisel korral rääkisime sellest kahekümne kuuendal oktoobril ja siis ma juba rääkisin mõningatest küsimustest, mis olid tõstatunud läbivaatamisprotsessis. hindasin väga teiepoolset vastukaja ja meie ise oleme täheldanud, et läbivaatamisest on tõstatunud siin peamised, mõned küsimused. nagu te teate, oleme esitanud küsimused oma partneritele, liikmesriikidele ja teistele sidusrühmadele. esiteks, milline oleks pikaperspektiiviline lähenemine naabruspoliitikale, ühtlasi äh, teiseks ähm, keskpikas perspektiivis eesmärgid erinevates valdkondades ja kolmandaks vahendid ja ressursid, mis on vajalikud selleks, et need eesmärgid ka saavutada. tahaksin nüüd äh, nendest punktidest pikemalt rääkida. kõigepealt äh, läbivaatamisprotsess on näidanud, et meil on ühine arusaam naabruspoliitikast, tegemist on naabruspoliitika näol siis äh, instrumendiga, mis loob ühtse ruumi ja kus majanduslik koostöö on võimalikult tihe. meie partnerid on rõhutanud seda, et on vaja keskenduda rohkem reformidele. ühtlasi on kokkulepe selles osas, et ühised väärtused, demokraatia inimõigused ja õigusriigi põhimõtted peavad omama keskset kohta naabruspoliitikas. ükskõik, kas me vaatame itta või lõunasse, siis on laialdasi tõendeid selle kohta, et me saame ja ma usun ka väga kindlalt seda, et me peaksime toetama oma partnerite püüdlusi. üks soovitus, mis ikka ja jälle üles kerkib, on see, et pikaajaline Euroopa naabruspoliitika mudel võiks olla nagu Euroopa majandusühendus. tegemist on mudeliga ju, mis on loodud nendele riikidele, kes on majanduslikult oluliselt rohkem edasi arenenud. nüüd tähendaks see seda, et partnerid peaksid äh, edasi liikuma ja ühtlasi oleks vaja neil lahti öelda osast oma pädevusest veel üks küsimus, mille tõstatavad partnerid, on see, kuidas pikaajalisi majandusstrateegiaid oleks võimalik siduda ka meie omaga. arutelu on alles käimas ja kindlasti ka teie seisukohad on väga kasulikud. nüüd, kui rääkida ambitsioonikamatest eesmärkidest, siis ikka jõuame erinevusteni mõned raport, mõlemad raportid seda ka rõhutavad ja ma olen nõus lugupeetud härra Sivitši kasutatud lausega, mis ütleb, et kuidas suhete tihedamaks muutmine kõige tulemuslikemate partneritega saaks positiivselt mõjutada ka teisi. nüüd, kuidas me neid eritingimusi kohaldame? kuidas te näete seda praktikas? nüüd konkreetsed keskpika perspektiivi eesmärgid naabruspoliitika valdkonnas, selles osas hindaksin ka väga teie osalemist ja vastamist neljale küsimusele. valitsemine, konfliktid, majandusintegratsioon ning mobiilsus kõigepealt valitsemisküsimustest, kuidas saame tugevdada inimõiguste dialoogi ja ühtlasi selleks, et edendada ka ÜRO ning Euroopa Nõukogu standardite järgimist. kuidas võidelda paremini korruptsiooni vastu ning kuidas äh, tugevdada veelgi kodanikuühiskonda. raportid väga õigesti ka ütlevad, et seda peaksime me tegema. konfliktiolukordades peame suutma reageerida oma partnerite eh, nõudmistele, nimelt et Euroopa Liit viiks oma tegevuse uuele tasemele. Lissaboni leping aitab meil selle eesmärgi poole ka püüelda. ja nüüd majanduslikust integratsioonist meil on vaja eh, kindlasti põhjalikke ja ulatuslikke vabakaubanduslepinguid, mis on heaks äh, eesmärgiks meie lõuna- ja idapoolsetele partneritele. nüüd äh, liikuvusest, mobiilsusest, millised oleksid äh, kriteeriumid, mis võimaldaksid mõlemal poolel rohkem võita sellisest olukorrast, mis võimaldaks liikuvust, kuid tagaks ka julgeoleku millised oleksid vajalikud eeltingimused selleks, et viisalihtsustuslepinguid edasi arendada? kas on ruumi äh, ka praktilisemale tööjõu liikumisele? kindlasti peavad meie eesmärgid saama ühel päeval ka reaalsuseks tegemist on loomulikult äh, delikaatsete küsimustega liikmesriikide jaoks, kuid me ei saa see, neid küsimusi vältida, meil on vaja järgmiste finantsperspektiivide all ikkagi ka vastavaid vahendeid, mis võimaldaks saavutada meie poliitika eesmärgid ja ähm, rõõmuga ma nägin seda, et mõlemad äh, raportid ka kutsuvad üles sobivale rahastamistasemele. selles osas on kindlasti meil vaja teie toetust kindlasti on kõik teie ideed teretulnud, mitte ainult rahastamisküsimustes, vaid ka laiemalt, kuidas parandada oma öö, poolset abistamist. nüüd enne kokkuvõtmist peaksin võib-olla ütlema mõne sõna ministrite kohtumise kohta, mis oli meil planeeritud järgmiseks nädalaks. me teame juba oma kogemustest, et kõik kõigi ühe piirkonna välisministrite kokkutoomine on väga keeruline. ja eelmisel nädalal andsid peaaegu kõik lõunapartnerite välisministrid meile teada, et nad kogunevad e-, hoopiski sel nädalal Kataris Ida-Jeruusalemma küsimuse tõttu ja seega otsustasime ministrite kohtumise järgmisel nädalal ära jätta. see kindlasti ei takista meil hoidmas tihedaid suhteid ja kahekümnendal aprillil tuleme välja ka komisjoni teatisega. nii et ma arvan, et nüüd on aeg vaiki jääda ja pigem teid kuulata. raportöörid on oma tööga juba lõpule jõudnud ja suure huviga ootan, millised on nende esialgsed mm, märkused. ja kindlasti ka tulevikus pööran suurt tähelepanu teie resolutsioonidele, ma loodan, et tänane arutelu pakub meile piisavalt mõtteainet ning ka poliitilist toetust selleks, et tulla välja ambitsioonikate eesmärkidega oma teatises. suur aitäh, härra esimees! Grazie a lei, signor commissario. <clears throat> Come auspicavamo... suur aitäh, suur aitäh, härra volinik. nagu ma ütlesin ennist, me käsitleme Euroopa naabruspoliitikat äh, lähtudes kahest erinevast teljest. Äh, üheks on siis äh, lõunasuunaline telg, Vahemere telg ja teiseks idatelg. Ennal-, esmalt saab sõna raportöör härra Siivits. E, suur aitäh ja aitäh e, volinikule selle vägagi e, üksikasjaliku sissejuhatuse eest arutellu ja nagu ikka, te tutvustasite seda teemavaldkonda väga struktureeritult ja see on meile suureks abiks. siiamaani oleme me näinud, et äh, on lähtud eelkõige just komisjoni äh, poolt tõstatatud töö alustest, äh, peamiseks on kolm küsimust ja nii raportööride ja teiste fraktsioonide varu, variraportööridega oleme me üritanud lihtsustada kogu ettepanekut. praegu võib-olla tasuks vaadata ka, mis toimub üldiselt tausta osas. kahe tuhande neljandal aastal tehti algust naabruspoliitikaga ning toona tehti ettepanekuid selles vallas, võttes arvesse Euroopa Liidu äh, suurt laienemist. tegemist oli nii-öelda teise auhinnaga neile, kes ei liitunud kaks tuhat neli, aga kes tahtsid läheneda Euroopa Liidule. ma arvan, et seda tuleks ka meeles pidada, sellepärast et äh, seitsme järgneva aasta jooksul on äh, olukord maailmas muutunud dramaatiliselt ja, ja muutused käivad endiselt edasi. meie poliitika muutunud ja meie partnerite vajadused on samuti muutunud. ma tahaksin välja tuua, et seitsme aasta jooksul oleme me näinud idapartnerite osas just väga palju muutusi. osad neist on olnud positiivsed, tugevdatud on Ukraina demokraatiat näiteks, kuid samuti on olnud negatiivseid suundumusi Valgevenes. seega ei saa väita, et kõik läheks õiges suunas, on teatud eh, edasi- ja tagasiminekuid. täna, olgugi, et see ei kuulu minu otsesesse huvivaldkonda, aga Põhja-Aafrikas, eh, Magrebi riikides on praegu eh, müür langemas, sest et see müür oli olemas ning äh, selle olid üles ehitanud autoritaarsed režiimid. aga me näeme, et Tuneesias on nüüd äh, olukord muutunud ning järgnevate lähiaastate äh, sündmused kindlasti saavad olema väga olulised. kui vaatame, mis toimub Ukrainas, Moldovas, siis ka sealsed sündmused on väga olulised. meie õlul on väga tohu-, väga suur vastutus. meil on vaja julgust ja vastutustunnet ja meie sõnum peab olema selge eh, ning peab olema mõeldud nii riigijuhtidele kui ka rahvastele. ma ei hakka nüüd arutama kõiki neid eh, punkte, mis eh, raporti eelnõus on, aga me tahame, et see naabruspoliitika, mida me oleme edendanud ka idapartnerluse osas, me tahame, et, et tegemist oleks ühise poliitikaga nii ida kui lõuna suunal. probleemid on sarnased, puudutavad inimõigusi, demokraatiat, vabadusi. ühiskonnad on küll erinevad, aga väljakutsed on sarnased kui te nüüd vaatate raportit ja otsite sealt eh, mõningaid uusi aspekte mõne aasta taguse olukorraga võrreldes, siis me oleme teinud ettepaneku, et tuleks astuda otse kontakti eh, kodanikuühiskonnaga, institutsioonidega, noortega, meediaga ning eh, nemad võib-olla suudaksid tõlgendada meie väärtusi niimoodi, et need oleksid mõistetavad ka rahvale. ainult valitsusest ei piisa siin. me tahame samuti edasi liikuda viisalihtsustuse osas, ilma selleta oleks väga keerukas midagi saavutada. väga kahju on, et mõningatele sellistele projektidele tahetakse lõpp teha. meie sooviks on ju mõjutada neid ühiskondi. volinik rääkis veel ühest keerukast äh, küsimusest, äh, nimelt rahastamisest. Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema, kui palju raha me tahame suunata sinna, ajad on muidugi keerukad, aga seda siiski vältida ei saa. ja lõpetuseks äh, ma peatselt võtan kokku samuti peame me selgelt äh, välja ütlema, millist, millised on äh, nende võimalused liituda liik-, Euroopa Liiduga, muidugi me ei ole midagi pakkunud neile, aga kui me hakkame äh, rääkima siin võimalikust liikmelisusest, siis me peame arvestama sellega, et taoliste perspektiividega on neil kergem ka majanduslikul ja poliitilisel tasandil edasi liikuda, kui ilma selliste perspektiivideta tahaksin veel rääkida Euronestist. me oleme üritanud äh, teha Euronestist partnerit äh, aruteludes, aga nii see ei ole läinud. Euronesti hääl oleks aga suureks kasuks, tegemist on äh, siin täna arutatava poliitika ühe elluviijaga. ma tahaksin tänada ka variraportööre, kellega me oleme neid küsimusi arutanud, ma tahaksin samuti tänada äh, komisjoni teenistusi, mis on olnud väga suureks abiks. tegemist on alles teekonna algusega, sest et see ettepanek, mis meile on tehtud, on ettepaneku eelnõu eelnõu nii-öelda, mingit mandaati meil ei ole sellega, aga ma arvan, et oleks hea, et komisjon oma tulevises tegevuses ikkagi sellega arvestaks. suur aitäh! suur aitäh! suur aitäh härra Sivitsile. ja nüüd saab sõna härra Salafranco, kes siis võtab sõna härra Davidi asendajana, sellepärast et härra David ei saa siin olla ja ta räägib siis äh, Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtmest ning samuti on ta Rahvapartei koordinaator. ja ta vastab omalt poolt ka siis härra Sivjetši sõnavõtule, teil on seitse minutit. suur aitäh, täna pean siis tegema lisatööd, sellepärast et nii lõunamõõtme raportöör on haige ja arst ütles, et see võib olla lausa nakkav ja siis seega palus ta mul esitada tema äh, seisukohad ja proua Janaka küll ei ole kuidagi nakkav, aga tema on ühel teisel koosolekul ja seega esindan siin ka teda, teda kui ra-, variraportööri, nii et kõigepealt kahe minu fraktsiooni liikme nimel eh, tahan öelda, et me täname härra Füület väga tihedate kontaktide eest, mida, mis on meil olnud viimastel kuudel Stefan Füle on pidanud tihedat sidet nii meiega kui ka liikmesriikidega kui ka kolmandate riikidega. kaks raportööri ja variraportööri on teinud koostööd selleks, et anda selge äh, suund mõlemas geograafilises piirkonnas väga olulistes küsimustes. kõigepealt nende arvates peaks seadma konkreetsed eesmärgid naabruspoliitika valdkonnas meid ümbritsevates riikides, tuleks jagada parimaid tavasid, tuleb seada selged eesmärgid ning ka käegakatsutavad eesmärgid, need on need kõige olulisemad aspektid. loomulikult tuleb põhineda meie aluslepingutest tulenevatel väärtustel, tuleb neid ka edendada ja kogu meie tegevus ongi saanud inspiratsiooni nendest samadest väärtustest härra David ja proua Janaku on mõlemad öelnud, et kõige parem oleks see, kui arendada Euroopa Liidu koostööd pa-, naaberriikidega kui ka naaberriikide vahelist koostööd. nüüd naabruspoliitika lõunamõõde. härra David on öelnud, et tuleb tähelepanu pöörata Vahemere Liidule ja äh, tuleb tõesti kahetsusega öelda seda, et ei ole ministrite tasemel teise vooru koosolekut või tippkohtumist veel toimunud. tuleb rõhutada kõikehõlmavat strateegiat, seda öeldakse tihtipeale, aga härra raportöör seda rõhutada ei taha. küll aga tuleb kindlasti toetada ka tuleb tänada härra volinikku selle eest, et olete toetanud Euroopa Parlamendi resolutsioone kristlaste tagakiusamise kohta. Te, ta ei, raportöör ei tahtnud siia sisse võtta viidet Tuneesiale, sellepärast et kuna selle üle hääletatakse aprillikuus, siis tegelikult see Tuneesiat puudutav lõige oleks juba aegunud ja seda võiks teha siis võib-olla pigem hiljem on toimunud ka mitmed koosolekud variraportööridega ja härra David kavatseb oma tööd nii ka jätkata. edasi proua Janaku sõnavõtt, kõigepealt lõige kaheksateist, seal on kirjas, et eelarvealane kasv ning toetus on põhimõttelise tähtsusega instrumente selleks, et ähm, rakendada ellu tõelisi stiimuleid. tuleks panna paika selged tingimused, eriti eelarvealase läbipaistvuse osas ning eelarve kontrolli osas, korruptsiooni osas ning samuti riikide võime osas kasutada läbipaistvalt äh, neid vahendeid, mis on riikide käsutusse antud Euroopa Liidu poolt. edasi, idamõõde naabruspoliitikas, naabruspoliitika peaks olema instrumendiks äh, mis pakuks ettepanekuid ning äh, ettepanekute ideid külmutatud konfliktide puhul. ja seda tänu erinevatele mitteametlikele kontaktidele, näiteks ühiskonna liidritega. eriti tuleks soodustada naabrus poliitikas seda, et kasutatakse ka äh, eriesindajaid, täna hommikul leidis meie komisjonis aset ka arutelu eriesindajate teemal, see oli väga huvitav ja tahaksin üle korrata oma kahe fraktsiooni liikme nimel, et nad on valmis tegema koostööd teiste kolleegidega selleks, et võtta võimaluse piires arvesse neid märkusi, mis täna arutelus tehakse, aitäh! Sala Franca, do la parola al vice suur aitäh, härra Salafranco ja sõna saab nüüd aseesimees Pasko. suur aitäh ja ma tahaksin samuti äh, ära tuua selle, et te olete siia tulnud ja ma usun, et koostöö meie komisjoni ja teie vahel, härra volinik, on tõesti olnud eeskujulik siiamaani. ma loodan, et tulevikus see ka nii jääb seega siis on meil võimalus äh, vasteid äh, tihedamini ära kasutada nii-öelda. aga minu küsimus on seotud sellega, et Tuneesias oleme me näinud, et inimesed pidasid seda režiimi korrumpeerunuks ning äh, lõpuks siis said sellest lahti. aga ma ei ole kuulnud mitte midagi siin parlamendis selle olukorra kohta ja ma pole kuulnud midagi Euroopa Liidu seisukohtadest nüüd aga ajakirjanduses me oleme näinud, et on teatud dokumendid äh, välja imbunud äh, Palestiina võimudega suhete osas, äh, me andvad palju raha neile ja ma kardan, et kunagi võib välja tulla, et ka siin me oleme eksinud, aga mm, nii ehk nii, Lähis-Ida rahuläkmi-, rahule läbirääkimised on sattunud ummikusse. kuidas oleks võimalik äh, et Euroopa Liit tegelikult ka panustaks sellesse, et seda tupikseisu kuidagi lahendada. nüüd äh, rääkides sellest lepingust, mis endiselt äh, on veel lahtine, kas see võimaldab meil siis edasi liikuda paremas suunas või on see vastupidi äh, meile kahjuks? selle konflikti lahendamisel, aitäh! aitäh, härra Pasku! proua Brandner, palun, kaks minutit. On... aitäh äh,! härra Füüle, jah, ma olen siin äh,. kaks asja esiteks te rääkisite kodanikuühiskonnast ja sellest, kuidas äh, inimõigusi ja demokraatiat toetada, ma usun, et teil on õigus, kui te ütlete, et meil on vaja rohkem raha, ma arvan, et meil on vaja ka Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste instrumendi jaoks raha äh, rohkem vaja. ning ma usun, et ka valitsusega tuleb äh, edasi töötada selles osas, ma arvan, et seda me arutame küll hiljem, aga ma arvan, et me peaksime tõesti raha nende küsimuste jaoks juurde küsima ja teistes valdkondades võib-olla vähem kulutama. ma usun, et me väga palju uusi vahendeid ei saa, aga meil on vaja uusi prioriteete ning see peab olema üheks selliseks. võib-olla me ei peaks rohkem raha küsima, aga võib-olla prioriteedid ümber eh, sõnastama. otsene eelarvetoetus, äh, ma arvan, seda ei peaks enam olema, me oleme teinud seda palju Kesk-Aasia riikides, aga kui see ei ole seotud äh, mingi konkreetse projektiga ja kui ei ole ka vabaühenduste välist kontrolli, siis me ei peaks sellega jätkama. me ei tohiks me võiksime anda konkreetselt otsest eelarveabi ainult siis, kui on selle üle ka olemas kontroll. aitäh, proua Brandner! ja härra Tsala, palun. Thank you, dear colleague uh,. I have uh... suur tänu. ma ütleksin paar sõna härra Maratševitsi raporti kohta ja siis on mul paar küsimust volinikule. minu arvates on raportöör koostanud väga rikka ja sisuka projekti, seetõttu piirduma paari märkusega. kõigepealt, ma nõustun raportööriga, et meil on tarvis eristada riike vastavalt nende edule. edukamad riigid, edukamaid riike tuleks auhinnata rohkem, näiteks kaubanduse, viisavabastuse või poliitiliste kokkulepete läbi siin väga meeldival kombel toodi eraldi välja ka Moldova, sest tegemist on viimasel aastal olnud edulooga ja neid tuleb auhinnata. teiseks, problemaatiline on minu jaoks see, et raportis ei räägita absoluutselt Venemaast. ma arvan, et Venemaa on oluliseks faktoriks meie idanaabruses ning mängib olulist rolli meie partnerriikides. samuti teame me, et algusest peale on Moskva olnud skeptiline ja isegi kriitiline idapartnerluse algatuse suhtes, aga ma arvan, et Venemaa positsioon muutus ja te teate, et Venemaast sai ka idapartnerluse sõprade klubi liige ma arvan, et me peaksime kasutama võimalust õhutada Venemaad osalema idapartnerluse projektides. Venemaa suurenenud osalus suurendaks idapartnerluse usaldusväärsust meie partnerite silmis, aga mõjuks ka positiivselt meie kahepoolsetele suhetele Venemaaga. ma arvan, et siin raportis tuleks Venemaad ka ära mainida ja ma tahaksin tänada ka volinik Füüret, suur tänu. suur tänu, härra Tsala. ma vabandan härra Tännoki ees, ma kavatsesin talle juba varem sõna anda, aga ma unustasin. Teie loomulikult olete ECR koordinaator. jah, ja ma olin ka öö, naabruspoliitika kahekordne raportöör eelmise parlamendi ajal, ma olin ainus raportöör öö, naabruspoliitika asjus oli kaks variraportööri ida, ida ja lõuna suunal, aga nüüd on tegemist kaks era-, kahe, kahe eraldi raportiga. see näitab, et parlamendis ja komisjonis oleme me järjest teadlikumad selles üle, selles osas, et Marokol ja Ukrainal ja Jordanil ja Moldoval ei ole mingisugust eri, midagi eriti ühist. Jordaanial ei ole isegi ühist piiri Euroopa Liiduga aga nad on meeldival kombel ikkagi naabruspoliitika osaks. me peaksime selle põhjal edasi liikuma, aga alates kahe tuhande kuuendast aastast, kui mina selle poliitikaga hakkasin tegelema, pole midagi eriti muutunud, Ukraina on endiselt, pole endiselt potentsiaalne öö, äh, kandidaat, kuigi Albaaniased on, kuigi seal protesteerijaid lastakse tänavatel maha Moldova ka ei ole potentsiaalne kandidaat ja kuigi Janukovitši valitsus on meie ühiste väärtuste frondil ähm, äh, tagasi läinud, äh, kõik konfliktid on külmutatud, äh, kuigi põhi, äh, Mägi-Karabahhia küsimus elavneb pärast Aserbaidžaani rikastumist äh,, Valgevene on endiselt diktatuur ja Gruusia, mis on võib-olla kõige re-, reformitum ja läbipaistvam riik, on nüüd endi-, isegi suurema Venemaa okupatsiooni all kui varem. Lõunas Lääne-Sahara küsimus on lahendamata, kristlasi kiusatakse järjest rohkem taga riikides nagu Egiptus ja isegi Palestiinia seega kogu see poliitika on masendav. ma soovin samas teile kõike head, härra volinik. Grazie, onorevole Tannok, la parola all'onore-. suur tänu, härra Tannok. järgmisena härra Kossovitš, Valgevene delegatsiooni esimees, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, alustuseks tahaksin ma õnnitleda mõlemat raportööri, eriti oma Poola kolleegi. kuigi härra Siivjets toetab teistsugust poliitilist lähenemist kui mina. härra Siivjets, see raport idanaabruse kohta on minu huvidele lähemal. eriti sooviksin ma õnnitleda härra Siivjetsi selle puhul, et ta märgib ära kodanikuühiskonna tähtsuse. ja rõhutab ühes lõigus, et kodanikuühiskond peaks olema Euroopa Liidu tõsiseks partneriks meie poliitikate elluviimisel ja koostöö edendamisel. mitu küsimust esitati volinikule tulevikunägemuste kohta. härra Siviets küsis ka liikmelisuse võimaluse kohta, me peaksime seda silmas pidama, oma naabrite puhul kasutame me sageli topeltstandardeid, see kehtib nii lõuna- kui idanaabrite kohta. mõningaid koheldakse Euroopa naabritena, mõningaid Euroopa Liidu naabritena. kui me soovime parandada sealsete inimeste elu, siis liikmelisuse väljavaated motiveerivad rohkem kui lihtsalt süvendatud majanduskoostöö. suur tänu, järgmine kõneleja, proua Postonaru, Albaania raportöör. järgmisel koosolekul, esimesel veebruaril, peaks toimuma välisasjade komisjonis Albaania alane arutelu, palun. president, eh, dear Mr Commissioner Not... armas härra volinik, mina ei räägi idapartnerlusest, vaid Albaaniast, sest tegemist on väga kuuma teemaga ja teie olete üks kõige informeeritavamaid inimesi viimase aasta arengute osas. eelmisel reedel algas lõpuks dialoog, aga kuulide vahel Tiranas ja see peaks olema kõigi jaoks alarmeeriv. viimaste kuude jooksul olete teie üritanud edendada kahe osapoole vahelist dialoogi ja üritanud üritada, ületada seda patiseisu, mis Tiranas on kehtinud juba üle kahe aasta. Te olete olnud ka kontaktis Euroopa Parlamendiga, vähemalt kahe suurema fraktsiooniga, Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid lootsid ja aitasid teid samuti, aga edu ei saavutatud niisiis, milline on teie hinnang praegusele olukorrale Al Albaanias? teiseks, mida tuleks teha, vältimaks olukorra plahvatusohtlikuks muutumist ja kolmandaks, mida tuleks teha, kui lahendust ei leita? suur tänu! Onorevole, grazie onorevole Bossinaro, onorevole Vaigol per due minuti. aitäh, härra Vaigel I would like to thank to the aitäh, ma tahaksin tänada raportööre. aga teeksin ka lühidalt. lõunamõõde on kindlasti jäänud natukene tagaplaanile, võttes arvesse, kuivõrd palju lahendamata probleeme selles piirkonnas on Läänemere, äh, vabandust, äh, Vahemere liit on olnud täiesti võimetu midagi ette võtma ning äh, kui me nüüd seal kokku tuleme, siis tihtilugu arutelud käivad pigem kahe osapoole vahel ning räägitakse väga palju Lähis-Ida konfliktist ja kuhugi see ei vii nii et härra volinik, kõik need äh, kenad äh, sõnad ja paberid sõltuvad sellest, kas me suudame probleeme lahendada või mitte. kui seda ei suudeta teha, siis taolised algatused mingil juhul ei äh, saa tulemusi kaasa tuua. Vahemere Liidu peasekretär astus ka ametist tagasi täiesti imestab, panev oli see, et ta neljakümne kahe aastaselt üldse nõustus sellesse ametisse astuma, tegemist oleks olnud pigem äh, tööga inimesele, kellel, kes on juba minu vanuses ja kes on valmis pensionile minema. ta küll ei selgitanud, miks ta täpselt äh, tagasi astus, aga ma sain täiesti aru tema äh, pettumusest, sellepärast et see organisatsioon põhimõtteliselt ei ole millekski võimeline nii et ähm, tahaksin rõhutada veel seda, mida teised juba ütlesid. kui me ei suuda mm, põletavaid probleeme selles piirkonnas lahendada ja nüüd me näeme, et on veel lisaprobleeme tekkimas iga päev, siis kõik need projektid tegelikult lähevad tühja. suur aitäh, härra Schultz, kaks minutit. Herr Kommissar Fühle, ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen für die enge suur tänu, härra volinik, tänan teid ja selle eest, et te olete nii tihedates suhetes meie komisjoniga ja et käite siin nii tihti, meil on alati võimalik nii rääkida aktuaalsetest küsimustest ja te olite siin ka erakorralisel koosolekul, kui me kuulasime ära Valgevene opositsiooni esindaja, kes nõudis äh, partnerluse peatamist nüüd, kuhu me oleme jõudnud Valgevene küsimusega, kas ähm, suhete katkestamine ning äh, poliitilise surve avaldamine on osutunud kasulikuks? küsisin sama ka härra Van Rompuylt ja palusin ka täpsustusi selle kohta, kas Aafrika Liidu kontekstis, võttes arvesse Cote d'Ivoire'i olukorda, ei oleks kohane, kui proua Ashton ja härra Barroso läheksid Minskisse ja ütleksid selgelt välja, mida nad asjast arvavad ja nad ütlesid, et ei, et õige koht oleks selleks Budapesti kohtumine ja seal on võimalik Lukašenkale öelda, mida nad asjast arvavad. mina tahaksin teada, kas kolmekümne esimesel jaanuaril välisministrite kohtumisel te tahate sinna kutsuda ka härra Lukašenka selleks, et ta vastutaks selle eest, mis äh, Ukrainas on toimunud, see on lihtsalt olnud üks suur farss. suur aitäh, härra Schultz. Eh, tres comentarios muy rápidos härra Obiols. jah, äh, paar märkust. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oleme juba mitu aastat korranud ikka ja jälle seda vajadust tasakaalustada äh, ida ning lõuna mõõdet äh, naabruspoliitikas. mina olen Mario Davidi raporti variraportöör, meile see, nende lähenemine või tema lähenemine sobib, aga tahaksin kasutada ära siin voliniku kohalviimimist selleks, et viidata praegusele üldisele raamistikule. Vahemere piirkonna raamistik näitab, et et on tõesti vaja, et naabruspoliitika keskenduks ka lõunapoolsetele partneritele äh, et oldaks proaktiivne ka poliitiliselt, ükskõik, kas me räägime siin Liibanonist või Tuneesiast ja Lähis-Ida konfliktist äh, murettekitava olukorrani Egiptuses, ei ole ju vaja palju näiteid selleks, et me mõistaksime, et Euroopa ju on sellises nõrgas seisukorras oma sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku kriisi tõttu. nüüd Tuneesiast ja Tuneesia de demokraatlik revolutsioon peaks olema ju tõeline edu näide. Euroopa Liidu roll selles protsessis on väga oluline nii et seega peab nõudma Euroopa Liidu institutsioonide poolset rakkerühma loomist, selleks et Euroopa Liit saaks tõesti panustada tõelisesse demokraatlikku üleminekusse ning aidata seada äh, üles tõeline pluralistlik vabariik. ja minu kolmas märkus, nagu kolleeg Vaigel ka ütles, siis täna hommikul saime teada, et Vahemere Liidu peasekretär astub kohalt tagasi, see on veel üks näide sellest, et asjad lihtsalt ei tööta ja seega on vaja selgitada täpsemalt äh, seda, et milline seos on Vahemere Liidu ning naabruspoliitika instrument kontaktide ning assotsiatsioonilepingute vahel. see vajadus on järjest kasvav. tuletan kolleegidele meelde, et Tuneesia osas oleme me ette näinud pärast naabruspoliitika arutelu ka voliniku sõnavõttu Tuneesia teemadel nii et äh, saate teha Tuneesia teemalised märkused pärast äh, voliniku vastust. härra Panseri. suur tänu, härra esimees ja tänan ka volinikku, kes on alati olnud väga kättesaadav ja alati rõõmuga tulnud meiega siia asju arutama. Euroopa Liit äh, olevat kindlus, äh, mis on kannatanud äh, laienemisest tulenenud surve all ning samuti majanduskriisi all. ja majanduspoliitikast või majandusprobleemidest tulenevalt äh, on vaja läbi vaadata ka naabruspoliitika. nüüd me peame mõtlema selle üle, et kas me oleme sellise väitega nõus, kas naabruspoliitika tuleb ümber vaadata, kindlasti on sellel omad piirangud meie idasuunaline poliitika on olnud pigem nõrk, on raske rakendada ellu tõelisi tingimuslikkuse kriteeriumeid. kui neile anda nüüd rahalisi vahendeid, siis seda tuleks teha tingimusel, et nad arendavad oma demokraatiat, aga seda, seda ei ole meil olnud võimalik teha nii et naabruspoliitika osas peab tegema väga selgeid valikuid. ja nüüd Vahemere piirkonna koostööst. Lähis-Ida küsimus on sellest piirkonnast täiesti eraldiseisev. Lähis-Idas, Lähis-Ida olukord on väga keeruline ja kui me selle kaasame naabruspoliitikasse äh, lõuna suunal, siis juhtub nii, et me ei saa mitte ühegi partneriga koostööd äh, teha. kindlasti oleks kasu sellest, kui töötataks välja uus poliitiline ja kultuuriline lähenemine. selleks, et seda teha, peab inimese asendama, inimesed asendavad na-, asendama naabruspoliitika keskmesse, see ei ole mitte ainult mingisugune retoorika, vaid tõesti, inimesed peaksid ikka olema selles poliitikas kesksel kohal. suur aitäh! suur tänu! nüüd palun kolleeg Koomes kaks minutit. Like for suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada ka härra volinikku selle eest, et ta nii tihedaid sidemeid on hoidnud meiega. nüüd mandaat raamkokkuleppele jõudmiseks Liibüaga mind tõesti šokeeris see tundus, et nõukogu liikmed elaksid juba, elaksid justkui mingis teises maailmas, justkui tegemist oleks riigiga, mis jagab meie väärtusi, demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja teisi. Te olete rääkinud sellest, et konsulteeriti kõikide partneritega ja sidusrühmadega ja et nemad pöörasid tähelepanu nendele konkreetsetele aspektidele naabruspoliitikas. me peame tunnistama, et need ei ole ju naab-, Nad ei ole ju partnerid, kes näevad maailma samamoodi kui meie nende kesksete väärtuste osas. ja mõlemad raportid toovad välja just nimelt selle alt üles lähenemise nii et keskendugem kodanikuühiskonnale, tuleb keskenduda nendele ühendustele, organisatsioonidele kodanikuühiskonnas, kes suudavad midagi ära teha. nii et võtame Tuneesia näiteks, meil ei ole vaja toetada diktaatorlikke valitsusi, tuleb toetada inimesi, kes riigis elavad. loomulikult peame hoidma teatud suhteid nende riikidega. aga peame ikkagi olema targad ja öö, suunama oma raha nendesse programmidesse, mis toetavad vaba ajakirjandust, kohtusüsteemi, naisi, naist, aspekt on just siin eriti oluline. tegemist on ju riikidega, kus äh, on eriti oluline tagada ka demokratiseerumisprotsess äh, ja seda ka naiste puhul. edasi veel noored inimesed, nii et äh, keskendugem siis sellistele programmidele, siis tekiks selge seos ka meie majanduskasvu ja julgeoleku ning nende riikide arengu vahel, samuti näiteks veevarude säilitamise osas, kliimamuutuste vastases võitluses ja loomulikult äh, tööhõive küsimus on oluline nii siin kui seal. Euroopa Liit ei saa enam lihtsalt äh, teeselda, et tal ei ole mingisugust seisukohta Lääne-Sahara osas. ja ei tunnista seda, et tegelikult see konflikt takistab äh, poliitilist arengut nii Alžeerias kui ka Marokos. nii et mul on küsimus härra volinikule, kas äh, Te nõuate Marokolt konkreetseid vastuseid Lääne-Sahara osas, miks me siis ei ole, ei nõua rohkemat neilt? ja võib-olla saaksite kommenteerida ka Tuneesias toimunu mõju piirkonnale. Certo. Secondo punto della relazione del commissario Fide. Bene. teine punkt volinik Füüle sõnavõtust. Äh, vabandust, äh, teine voor vastamiseks. Äh, te kuulsite nüüd kolleegide küsimusi, palun, sõna on teil. Thank you very much, Mr Chairman um,. Let, let me make first uh, a couple of general remarks and then coming uh, uh, to some concrete suur tänu! ma tänan teid teie küsimuste eest, ma hindan väga seda arutelu tegemist ei ole ju tõesti lihtsalt küsimuste-vastuste vooruga, vaid te panustate tõeliselt. esimene kommentaar puudutas seda, et naabruspoliitika peaks muutuma tõeliseks partnerlusinstrumendiks ühiskonnaga. et me ei suhtleks ainult mõningate ametivõimude esindajatega teiseks, pärast seda ülevaatamisprotsessi soovime me, et naabruspoliitika peegeldaks ka Lissaboni läbi saadud kasu. ja et selle põhjal saaks eristada rohkem lõunat ja ida ja kolmandaks, et see aitaks meil saavutada tasakaal ühelt poolt järjepidevuse, aga teiselt poolt ka paindlikkuse vahel. me ei tohiks hüpata ühest äärmusest teise. me peame olema aga ka piisavalt paindlikud, et me saaksime tõhusalt tegutseda ja tulla vastu erinevate ühiskondade vajadustele kolmas märkus, Euroopa naabruspoliitika saab olema partnerlus, mis põhineb väärtustel. demokraatial, demokraatia, õigusriik, inimõigused eriti. samal ajal aga vabandust, et ma neid sõnu nüüd kuritarvitan, aga naabruspoliitika ei ole Nobeli auhind hea käitumise eest, tegemist on programmiga, meiepoolse pühendumusega aidata meie partnereid, naabreid. viia läbi reforme ja seda sellisel moel, et kasu ei saaks ainult teatud osad ühiskonnast, vaid kõik. ja, ja palun mõistke, et konkurents on väga tugev. meie väärtused, meie riigis valitsussüsteem ei ole ain-, ainsad, mis meie naabritele huvi pakuvad ning me peame ka sellest teadlikud olema. ja neljas üldisem märkus. härra esimees, loodetavasti on see uue meievahelise suhtluse faasi algus siin ülevaatamisprotsessis. et me peame ka tõesti omavahelisi arutelusid ja loodetavasti selline suhtlus jätkub. nüüd paar konkreetsemat küsimust. Vahemereliit, härra Salafranca, Schweigel ja teised rääkisid sellest. ma jagan teie muret Vahemere Liidu üle ja mul on väga kahju, et minu kolleeg, peasekretär täna tagasi astus, ma ei saanud temaga täna rääkida ma teen seda nii kiiresti kui võimalik. ma olin Barcelonas, kui sekretäriaati osas kokku lepiti ja me kõik jagasime sekretäriaadi ambitsioone. aga ma mõistan ka seda, miks ta oli nii ärritunud viimastel aegadel. tõsiasi aga on see, et kui nüüd teist korda kukkus läbi tippkohtumise korraldamine. puudus tal, puudusid tal poliitilised suunised oma tegevuseks. kui nüüd küsida, kes rahastas seda sekretäriaati, mitu liikmesriiki, siis mitte ükski liikmesriik, mitte ükski partnerriik, partnerriik, vaid Euroopa Komisjon ja sellises keskkonnas on väga raske sekretäriaadil ootusi täita, tulla vastu sealse piirkonna inimeste vajadustele. meil on tarvis see probleem lahendada, meil on tarvis lahendada kaaseesistuja probleem, eriti Euroopa Liidu poolt. meil on vaja teha kõik, mis võimalik tagamaks, et Lähis-Ida küsimust välja ei jäetaks. Midel-, Lähis-Ida on ju ka seal olemas, aga me peame läbi valitsusevahelise ja inimestevahelise lähenemise kombineerimise tagama, et et see Lähis-Ida viirus meie poliitikaid ei mõjuta. me peaksime keskenduma sektoriaalsele koostööle, kus tõesti ministrid saavad omavahel ko-, kohtuda ja kokku leppida konkreetsetes järeldustes. siis küsimus, mis on sellega veel seotud, esitas härra Pasko, ma jätan selle Cathyle vastamiseks, sest tema loomulikult on vastutav, aga ma olen seal piirkonnas kohal käinud, kohtus, külastasin nii Iisraeli kui okupeeritud territooriume ja kasutades ühenduse instrumente, anname oma parima toetamaks Cathy Ashtonit. saadik Pentner ja raha küsimus. jah ja ei see sõltub meie nägemusest. ma nõustun teiega täiesti, et raha ei peaks olema võib-olla isegi rohkem, vaid seda tuleb kasutada targemini. ning lisaksin, et me peaksime olema selle kasutamises paindlikumad. näiteks raha võib olla mitte vaja, vaja mitte programm A, vaid programm B jaoks näiteks Tuneesia puhul on meil eraldatud raha kohtusüsteemi reformiks, aga see on plaanis kulutada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, meil aga oleks seda tarvis teha kahe tuhande üheteistkümnendal või kaheteistkümnendal aastal. siin peame olema me paindlikud, aga nagu ma juba ütlesin, kui me soovime olla ambitsioonikamad, on meil vaja ka rohkem ressursse, näiteks majandusintegratsioon. ma siin komisjonis olen juba paar korda öelnud, et tegemist on väga ambitsioonika programmiga, mis läbi meie partnerid saavad äh, ühildada oma õigustikku meie omaga. läbida see väga sügav üleminekuperiood ning see on kallis. kui me võtame seda asja tõsiselt, peame me neid aitama. me peame neil aitama integreeruda siseturgu, me peame leidma viise, et neid toetada. loomulikult nad tegutsevad äh, enda kasu nimel. me ei saa teile öelda, et te peate tegutsema üksi ja et teil ei ole tulevikus mingisugust äh, liitumisväljavaadet. seega ma nõustun teiega rahastamise osas. ning ma nõustun ka selle otsese eelarvetoetuse asjus. kolleeg Salafranco Mm, ma arvan, et me peame äh, ja, ja Venemaa küsimus. me peame rääkima nende idapartnerluse sõpradega, tegemist on, nüüd, nüüd on see klubi ümber nimetatud küll ja see on mitteametlik äh, nähtus ja Venemaa eelmisel aastal ei soovinud saada mitte täisliikmeks, vaid mitteametlikuks vaatlejaks aga asi ei puuduta ainult Venemaad, vaid ka teisi olulisi riike seal piirkonnas. härra Tänak. loodetavasti, kui te kõnelete nelja aasta pärast, olete te optimistlikum. ja ma jagan teie ärritust teatud määral. aga ma arvan, et oleks ka õiglane öelda, et milline oleks olukord praegu, kui idapartnerlust üldse ei oleks? misläbi me saame tõmmata neid riike Euroopa Liidule lähemale? härra Postjanaru ja Albaania. nagu te teate, on Albaaniasse jõudnud nüüd Cathy Ashtoni saadik. patiseis jätkub. loodetavasti ma eksin, kui ma ütlen et nüüd ei räägita enam valimistest või valimiskastidest. asi on palju tõsisem. ja ma loodan, et mõlema poole juhid mõistavad, millised võivad tülikiskumise jätkumise tagajärjed olla ja loodetavasti nad mõistavad, et juhtunu praegu toimuv ei ole Albaania ega Albaania inimeste huvides. mõned päevad ennem seda demonstratsiooni saatsime me sinna ka kirja, seal demonstratsioonis hukkusid inimesed, mis oli väga taunimisväärne. me saatsime kirja sealsele valitsusele, kus lahkasime liitumisaruandes välja toodud probleeme. rääkisime ka sellest, millised väljakutsed võivad olla maikuu kohalike omavalitsuste valimise korraldamise ees. ja rääkisime ka sellest, et kui poliitilist patiseisu ei ületata, ei saada ka Euroopa suunal liikudes, liikumisel väga kaugele edasi minna. ja see mõjutab ju kohalike inimeste olukorda. ma läksin isegi oma traditsioonilistest sõnadest kaugemale. ma rääkisin me oleme kogu aeg olnud kontaktis mõlema poolega seal ja me, ma ütlesin, et me oleme valmis neid aitama. kui nad ise probleeme lahendatud ei saa poliitilise lahenduse leidmise teel. praegusel hetkel ma arvan, on oluline, et mitte ainult, äh, et Euroopa Liidu institutsioonid toetaksid neid, Cathy Ashtoni saadik, nagu ma ütlesin, on juba seal. ma olen rääkinud ka NATO peasekretäri esindajaga. samuti peaks neid toetama riigid, rahv-, teised rahvusvahelised organisatsioonid, me peame kõik olema, tegutsema ühiselt oma sõnumite väljastamisel. härra esimees, ma tean, et aega on vähe, aga oluline oli see küsimus ära märkida. härra Schultz ja idapartnerluse peatamine. ma arvan, et asjaolu, et Valgevene ei ole idapartnerluse täisliige, ta ei saa nautida kõiki hüvesid, mis sellega kaasas käivad. ongi see hind, mida nad peavad maksma selle eest, et nad pole täitnud oma kohuseid austama, kui me rääg-, kui me räägime partnerluse ja, ja selle väärtuste austamisest. me mõtlesime, et neile võiks pakkuda poliitilist kahepoolset suhtlust. aga nüüd on see ettepanek tagasi võetud. ma ootan vägagi välisministrite kohtumist järgmisel nädalal, kus arutatakse nii piiranguid kui ka stiimuleid positiivsema külje pealt. kui me räägime kodanikuühiskonna esindajate toetamisest seal. ma arvan, et see tühja toolipoliitika, mida siin mainiti, ei ole kasulik. peale selle arvan ma, et Belar-, Valgevene küsimust ei tohiks lahata ainult Euroopa Liidu Valgevene suhete valguses, vaid me peame rääkima ka oma, oma partneritega seal piirkonnas sellest, mida me nägime näiteks oma televiisorites üheksateistkümnendal detsembril. ma olen korduvalt öelnud, et järk-järgult oma aktiivsuse tõstmine on parim viis edasi tegutseda ja ära kasutada ka Lissaboni lepingu poolt pakutavaid võimalusi. suur tänu, härra esimees! Eh, suur aitäh! Te vastasite tõesti väga kiirelt ja asjakohaselt, aga kahjuks äh, ajast jäi puudu ja teil ei õnnestunud küll detailselt kõigele vastata, olgugi et äh, näitasite üles igastahes head tahet. aga tegelikult me oleme juba käsitlenudki järgmist päevakorrapunkti, aga annaksin nüüd sõna veel teile, et te räägiksite Tuneesiast. meil on veel pool tundi aega kõige rohkem E kümme minutit teile ja kakskümmend minutit siis kolleegidele. okei okay,, Mr Chairman uh, uh,. Uh, uh, jah, härra esimees. see ülesanne on lausa võimatu. mul ei ole võimalik oma sõnavõttu niivõrd kokku võtta. ja ma loen selle ette, sest et lisaks sellele mis ma täiskogul eelmisel nädalal ütlesin, olen ma üritanud äh, kolleegidega ka uute aspektide osas tööd teha. lugupeetud esimees, äh, saadikud, Tuneesia on jõudnud äh, ainulaadsesse muutuste ajajärku. tegemist on üleminekuga demokraatiale. president Ben Ali on riigist lahkunud ning samuti äh, praegu äh, on tekkinud, äh, on nimetatud ametisse ajutine valitsus ning endine juhtimissüsteem on laiali lammutatud. amnestia on äh, välja kuulutatud poliitilistele vangidele ning meediavabadus tagatud ning inimõiguste eest seisjate tegevuskeeld on ära võetud samuti on ametisse nimetatud komisjon, mille mandaadiks on äh, välja tulla ettepanekutega poliitiliste muudatuste osas, mis on vaja läbi viia ning kaks uurivat äh, komisjoni on loodud, üks korruptsiooni ning üks vägivalla osas, äh, mis leidis aset siis meeleavalduste käigus. Need on siis need esmased arengud ja me tervitame neid. tegemist on lootusega Tuneesia rahvale kes on väga pikalt pidanud äh, elama ilma, et neil oleks võimalik oma õigustatud lootusi ellu viia. Tuneesia on aga selle tee alguses. uus üleminekuvalitsus äh, peab endiselt äh, võitma suurema avalikkuse heakskiidu ning Tuneesia võimud peavad tegema kõik selleks, et võita avalikkuse usaldus ning äh, luua tingimused stabiilsuseks ülemineku ajal. Tuneesia peab uut hooga andma oma majandusele ning looma stabiilsed tingimused äh, ning samuti tuleb kiirelt korraldada ka uued valimised. sellele tähtsal ajal Euroopa Liit seisab Tuneesia rahva taga. kõrge esindaja ja mina ise oleme juba mitu avaldust selle kohta teinud ning väljendanud oma toetust ning soovi aidata. meil on vanemametnikud äh, tun-, tunnises äh, välisteenistuse nimel ning meil on kolm komisjoni me oleme astunud kontakti kodanikuühenduse ning ka opositsiooni liidritega. meie järgmiseks sammuks on siis poliitiline poliitilisel tasandil külaskäike ning seda teeme niipea kui võimalik. välisasjade komisjon arutab Tuneesia küsimust järgmisel esmaspäeval ja ka siin Koda on avaldanud toetust äh, debatil viimasel täiskogul, kus ka ma ka ise kohal viibisin. ma saan aru, et Euroopa Parlamendi delegatsioon äh, peatselt läheb samuti Tuneesiasse ning ma tervitan seda. Euroopa Parlament ning komisjonid ja ka eh, fraktsioonid eh, ning poliitilised parteid Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil omavad oma rolli ning eh, saavad kaasa aidata institutsioonide tugevdamisele selles uues keskkonnas. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud algsed meetmed, mis äh, üleminekuvalitsus Tuneesias on võtnud, on sammuks õiges suunas ja me kutsume üles võime uusi võetud kohustusi valitsemise osas, õigusriigist kinnipidamise osas ning põhivabaduste osas ka ellu viima ning samuti toetame majandus- ja sotsiaalreforme Euroopa Liit on valmis toetama üleminekuprotsessi ning samuti aitama kaasa vabade, läbipaistvate demokraatlike valimiste korraldamisele niipea, kui tingimused selleks on saavutatud. me oleme valmis andma poliitilist, õiguslikku, tehnilist ja materiaalset abi Tuneesiale, kui seda vaja läheb, selleks et ette valmistada ja korraldada valimised samuti plaanime me võtta muid meetmeid, Euroopa Liit äh, võiks toetada muulgi moel üleminekut, see tähendab, et me räägime siin äh, nende isikute reisikeelu kehtestamist, kes on välja selgitatud koos äh, Tuneesia võimudega, finantskoostöö edendamine, samuti toetus Tuneesia kodanikuühiskonnale. ma tahaksin rõhku panna just sellele viimasele punktile ka Euroopas ülemineku ajal oleme me kogenud taolisi eh, olukordi, kodanikuühiskonda on vaja abistada ning eh, teda, tal on vaja toime tulla uues, uutes tingimustes meil on olemas sellised eh, algatused nagu Euroopa Liidu inimõiguste demokraatia instrument ning vabaühenduste programmid. Ehm, samuti peame edendama dialoogi ja partnerlust poliitiliste parteidega, ma usun, et see on kindlasti üheks parimaks viisiks investeerimaks Tuneesia tulevikku ning äh, stabiliseerimaks demokraatiat niivõrd kiirelt kui võimalik. võttes arvesse edasiliik-, kiiret edasiliikumist, siis Euroopa Liit on valmis kui ka käes alustama läbirääkimisi äh, uutel alustel uue demokraatlikult valitud valitsusega ning äh, samuti oleme me valmis kohanduma tegevuskava uute oludega. meie jaoks on olnud alati selge, et äh, see uus staatus tähendab ka uusi kohustusi, seda ka demokraatia ning inimõiguste osas. Euroopa Liit samuti teeb kõik selleks, et aidata Tuneesiale üle saada Tuneesias seisvatest väljakutsetest ning eelkõige just äh, üritame me aidata neil lahendada sotsiaalseid majanduslikke probleeme, äh, mis äh, olid peamiseks rahulolematuse allikaks. noorte, noorte ülikooli lõpetajate probleemid, vaesus, siin on vaja, et Tuneesia valitsus kiirelt reageeriks ja sellest taustast lähtudes on vaja, et majandus oleks avatud, et äh, aidataks kaasa erainvesteeringutele, tegeletaks äh, korruptsioonivastase võitlusega ning loodaks äh, mehhanisme, mille eesmärgiks on majanduskasvu edendamine. tegemist on siin kiireloomuliste hädavajalike reformidega minevikus on Euroopa Liit juba oma toetava käe andnud neis valdkondades ning me ootame uut koostööd demokraatlikult valitud valitsusega. Tuneesia on Euroopa Liidu jaoks oluliseks partneriks, meil on seal suured tugevad huvid ja me loodame, et Tuneesia areneb tugevaks õitsvaks riigiks, nii et me saaksime mõlemad kasu äh, vastastikusest koostööst, mis põhineb ühistel jagatud väärtustel. meie majanduste ja ühiskondade saavutused on tugevad, aga me ei saa sellele peatuma jääda, vaid peame ka äh, tulevikku vaatama. ma olen äh, omalt poolt valmis tegema kõik selleks, et äh, toetada tärkavat demokraatlikku Tuneesiat, millest võiks saada eeskuju Magrebi riikide rahvastele. aitäh! Grazie commissario eh,, possiamo passare rapidamente al dibattito Lähme siis nüüd kiiresti edasi aruteluga. kaks minutit, palun, härra Salafrancale. suur tänu, tõesti, volinik väga rahustab meid kindlasti peab komisjon osalema samuti üleminekuprotsessis, soodustama demokraatiat ning äh, avalikke asutusi, mis oleksid võimalikult läbipaistvad ning kohtusüsteemi, mis oleks tõhus ning sõltumatu. siit tuleb äh, ka kindlasti õppida oleme teinud vigu naabruspoliitika osas mitte ainult rahaliste vahendite osas, vaid ka teistes valdkondades. härra Ubiols viitas hetk tagasi sellele, et peaks töötama välja rakkerühma, ja fraktsioonidena jõudsime ka kokkuleppele, nii et äh, tõesti, alused on siin päris head, et edasi liikuda, vaatame, mis siis äh, edasi saab ja kindlasti teie pingutused äh, komisjonis ning ka kõrge esindaja omad peavad näitama, et seekord Euroopa Liit ei äh, eksi, sest et äh, on ju Tuneesias tõeline rahva soov liikuda demokraatia poole ja kindlasti sõltub ka Euroopa Liidu stabiilsus sellest. suur aitäh, härra Salafranca, nüüd palun härra Obiols kaks minutit. suur aitäh, härra volinik, teie sõnavõtt tundus meile tõesti suurepärane, ei ole põhimõtteliselt mitte midagi enam lisada, just nimelt sellist häält me tahamegi kuulda siin Euroopa Liidus paraku on aga Tuneesia rahvale jäänud mulje, et äh, Euroopa Liit nüüd küll äh, midagi väga populaarset või positiivset ei ole. ma arvan, et siin parlamendis äh, on võimalik nõuda midagi, mida me oleme ise juba ka teinud ja mida on teinud ka komisjon nimelt äh, toetame seda pehmet võimu, oleme olnud äh, Tuneesia demokraatia, demokraatia toetajate ning inimõiguste kaitsjatega juba pikki aastaid kontaktis ja loomulikult äh, selline üleminek, mis me loodame, et kujuneb eeskujuks ka teistele see näitab äh, ka Tuneesia rahva vaprust, aga hoolimata veidi kõrva, veidi kõrvalekalduvaid hääli Euroopa Liidus ja, ja see on nüüd ka ikkagi häirinud tuneeslasi see, mis praegu Araabia maailmas, Euroopas ja mujal mängus on, see on Tuneesias toimuvaga otseselt seotud. nüüd, kui sellest kujuneb tõesti ka edukas lugu, siis kindlasti võib see muuta asjade käiku positiivselt. nüüd, kui aga toimub vastupidine ja asjad kujunevad pigem traagiliseks või kaootiliseks, siis äh, oleks sellest muidugi väga kahju. suur aitäh, härra Ubiols, nüüd palun proua Šaake. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Welcome to our committee. We're happy to have you. Um, I wish... Suur tänu. Tere tulemast siia ka härra volinikule. Kahju, et meil ei ole rohkem aega, et äh, rääkida Tuneesiast. Te olete öelnud, et Euroopa Liit on valmis tegutsema. Äh, ja see on kindlasti oluline olukorras, kus me saame teha oluliselt äh, rohkemat. on terve rida õppetunde Tuneesiast, kakskümmend kolm aastat oli võimul seal diktaator, täiesti korrumpeerunud süsteemis. ja me tegime selle režiimiga ka koostööd nii et ma arvan, et Tuneesia tuleviku vaatenurgast on lepitusprotsess väga oluline. ühtlasi pööraksin tähelepanu ebakõladele Euroopa Liidus Prantsusmaa äh, riigi seisukohavõtt ja sellest ma juba rääkisin äh, täiskogul, nimelt et äh, Prantsuse relvajõud toetasid pre-, äh, endise Tuneesia presidenti nelikümmend kaheksa tundi pärast seal toimunut, see on ikkagi väga tõsine kõrvalekaale, näeme ka, et meeleavaldused toimuvad praegu Egiptuses, noored tahavad inimõiguste järgimist, demokraatiat ja on ka viis neid aidata, mida teie ei maininud nimelt äh, peame väljendama solidaarsust nende riikide noortega. internet võimaldab teha paljutki, tänapäeval asjad käivad väga kiiresti, nii et peaksime siis äh, tehnoloogiat ka kasutama. nüüd veel vabadustest ja inimõigustest. tõesti peab reageerima, kasutades uusi tehnoloogiaid. aitäh, proua Brandner, palun kaks minutit. aitäh, tahaksin ühineda kolleegiga, sest et mina olen olnud samuti väga rahulolematu äh, oleme jäänud justkui liiga ettevaatlikuks, lihtsalt ootame, mida uus valitsus meist nüüd tahab ja kui me oleksime samamoodi tegutsenud kakskümmend aastat tagasi, oleks raudne eesriie ikka veel seal, kus ta oli. nüüd ähm, millised tingimused peaksid olema täidetud selleks, et te tegutseksite aktiivsemalt, et toetaksite rohkem kodanikuühiskonda, et ütleksite Tuneesia rahvale, et meie seisame seal teie kõrval. võib-olla Ash, proua Ashton võiks teha koostööd ÜRO-ga, et kaasataks ka rohkem naisi sellesse protsessi, on palju erinevaid ideid, kuidas äh, tuneeslasi aidata, nii et ma arvan, et on teha nii mõndagi ma arvan, et meil on vaja tõesti erisaadikut Tuneesiasse, mitte ainult mingisugust kõrget ametnikku, kes seal käis. meie suhtlemine peab olema ikkagi võimalikult äh, interaktiivne ja see raha, mis meil on, me peame selle mujale suunama, see kakskümmend miljonit äh, Roheliste fraktsioonis oleme äh, Ähm, olnud selle vastu, sest et tegelikult anname raha Siseministeeriumile samal ajal, kui nad äh, lasevad lahti sõltumatuid kohtunikke. nii et äh, ei ole kasu sellest, kui toetada vaid valimisprotsesse, on käimas hoopis sügavamad muutused äh, ja nagu ma ka ütlesin, siis tuleb luua rakkerühm, komisjon, parlament ja välisteenistus peavad seda üheskoos tegema, selleks et suudaksime järgida seda, kuhu raha läheb ja et ühtlasi meie töö oleks ka tõhus. ma loodan, et teie seda erisaadiku ideed ka kaalute, aitäh! suur aitäh, proua Šake, nüüd lõpetuseks palun proua Hautala kaks minutit. suur tänu, härra esimees meie inimõiguste allkomisjon juba otsustas saata väikese delegatsiooni Tuneesiasse pärast seda, kui me kuulsime eelmisel sügisel režiimi karmistumisest ja nüüd on meil hea meel, et me oleme osa suuremast delegatsioonist, kes läheb Tuneesiasse juba järgmisel nädalal. nüüd mul oleks küsimus, millised võiksid olla need äh, Äh, tingimused, mis võimaldaksid ehitada üles sõltumatud kohtuasutused, ühtlasi ma tean, et on väga palju repressiivseid äh, seadusi, mis tuleks tühistada, tegemist on riigiga, mis tahab äh, muuta demokraatlikuks, seega on neil vaja teatud institutsioone, nagu näiteks ombudsman nii et võib-olla nendes küsimustes saaksid nad teiega ka koostööd teha või saaksime teiega koostööd teha meie selleks, et et jõuda kõige paremate lahendusteni. suur aitäh, kõige viimaseks kõnelejaks on härra Kuntis, palun. suur tänu, härra esimees ma ei tahtnud tegelikult viimasena sõna võtta, ma ei tahtnud siin, et mulle jääks see viimane sõna, sest et kõik, mida härra Füüle ütles, kõlab nii kaunilt, et äh, peaaegu et jääme uskuma, et äh, see ongi tegelikkuses nii. ma loomulikult ei pane küsimärgi alla tema äh, põhjuseid, aga nüüd aasta tagasi rääkides Ben Ali režiimist, mida oleks komisjoni esindaja meile öelnud? vot, meil on selline programm, selline plaan, samas kui juba aastaid me räägime inimõiguste rikkumistest. aga samas heanaaberlikes suhetes lihtsalt öeldakse, et kõik on väga hästi. nüüd, mis garanteerib meile selle, et sama ei kordu? no loomulikult keegi ei saa meile eh, midagi garanteerida aga ma ei ole kedagi kuulnud siin väljendamas äh, äh, kahetsust, et äh, meil on väga kahju, me eksisime. keegi ei ole öelnud, et ta oleks olnud milleski süüdi. Noh, armased ettevõtted käituvad seal ikka nii, nagu nad tahavad <clears throat> peagi leiavad Tuneesias aset valits-, äh, valimised, kas me saame tagada selle, et kõik poliitilised jõud seal ka osaleda saavad, eriti need, kes enne olid äh, lausa keelatud, äh, nagu just vasakpoolsed jõud? nüüd viimane küsimus, härra Füüle rääkis erainvesteeringutest või või ähm, ühesõnaga, seal riigis on ju väga suur vaesus, mida nüüd need erainvestorid seal teha saavad? kas ähm, Euroopa Liidul on plaanis aidata ka neid erainvestoreid, kas nüüd tahetakse riisuda riigist ära viimnegi loodusressurss ja tekitame äh, veel hullemas oli öö, sotsiaalse kriisi. kui me aga tahame probleemid ka tegelikult lahendada, no siis on kõik hästi. härra Füüle, ma ühtlasi ei kuulnud teid rääkimas ka sellest, et äkki on siin teatud lumepalli efekt. võib-olla me ei ole ikkagi naabruspoliitika raames saatnud õigeid sõnumeid sinna, kuhu seda vaja oli saata ja nüüd äh, on võimalus härra volinikul vastata. Uh, suur tänu, härra esimees lõpp, viimase küsimuse lõpetuseks või vi-, vi-, äh, vastuseks kõlbab vahest see, et mina ja Cathy Ashton kavatseme Euroopa naabruspoliitika üle vaadata. see poliitika on selline protsess, kus me peame alati olema valmis järele mõtlema muutusi sisse viima. teatud määral me Cathy'ga ka juba nägime ette seda, et uute instrumentide läbi saab meie lähenemine nendele riikidele olema ka teistsugune. Teie küsimus oli, mis oleks juhtunud aasta aega tagasi? ma võin teile öelda, mis juhtus eelmisel aastal. kui liikmesriigid võtsid vastu otsuse, et meil on tarvis see poliitika üle vaadata. esimene kohtumine toimus septembris eelmisel aastal. kus minu kontoris kohtusin ma kodanikuühiskonna esindajatega ja me rääkisime kakskümmend üks bis karistusõigustiku paragrahvi ja selle mõju kodaniku ühiskonna esindajatele. septembri kohtumine oli erakordne. ja ma tegin seal ka vahepeal lühikese avalduse, kus ma viitasin korduvalt kasutatud põhimõttele, et äh, kõrgendatud staatus tähendab ka suuremat, suuremat pühendumust. küsimused nagu artikkel kuuskümmend üks bis ja vähene toetus kodanikuühiskonnale ei vasta meie põhimõtetele välisteenistuses ei ole ainult kõige kõrgemad ametnikud. ma ei palunud Cathil küll teha seda avaldust, aga Ükmen Karelli sai nüüd just haldusdirektoriks kes vastutab nende riikide eest. Te teate, et ta on kõige suurem ekspert andmaks hinnangut koha peal, seal kohapeal toimuvale samuti tegelevad inimesed valimiste ettevalmistamisega, kui seeläbi, et öö, tehakse õigusloomelisi ettepanekuid. me otsustasime saata öö, sinna kohale ka õiguseksperdi, kui ta on tagasi, eks ma annan teile sellest ka täpsemalt aru. ja siis saame me konkreetsemalt rääkida ka sellest, kas Euroopa Parlament ja teie allkomisjon saab, kuida-, saavad kuidagi aidata. ja kindlasti anname edasi teie sõnumi rakkerühma kohta. ma kuulsin küll seda. rakkerühma saatmine on üks asi, aga ma nüüd, kus me teist korda räägime Tuneesia teemadel ja arvatavasti räägime me sellest riigist veel ja veel ning ma loodan, et see tihe side välisteenistuse, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel annab meile võimaluse ka õigesti tegutseda. suur tänu! suur tänu, härra volinik! ma arvan, et kolleegide poolt tõstatatud aspektid olid ka väga kasulikud. ma arvan, et me võime oma koosoleku lõpetada väga positiivsel toonil. ja ma kordan asjaolu, et me hindame väga teie koostöövalmidust meiega. nagu te teate, te mainisite ka täiskogul teisel ja kolmandal septembril, et koostatakse see, pannakse tööle see ad hoc delegatsioon ja loodetavasti sa, see suudab ka oma rolli täita. ja me pakkusime oma abigi kõrgele esindajale, kui ta kohtus koordinaatoritega. samuti saaksime me saata välja näiteks valimisvaatlusmissiooni, kui see riik lõpuks nii kaugele jõuab. kui nad tõesti äh, saavad lõpuks korraldada demokraatlikud valimised. suur tänu kõigile, veel üks viimane asi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg naabruspoliitika resolutsioonidele on üheksas veebruar kell kaksteist päeval. edasi saate rääkida ainult inglise keeles. Äh, esitage need ainult inglise keeles, sest aega on vähe.